Good afternoon, everybody. tere. Äh, tere päevast kõigile, palun võtke istet, et me saaksime koosolekuga alustada. ma pean kõigepealt äh, selle koosoleku avama ja selle tegemiseks küsima teie käest, kas te olete nõus tänase päevakorraga. keegi ei paista olevat vastu, seega me kiidame päevakorra heaks ja läheme edasi teise päevakorrapunkti juurde mis on äh, neljateistkümnenda aprilli esimese ja teise juuni ning kahekümne seitsmenda juuni koosolekute protokollide heakskiitmine. kui märkusi pole, siis on need protokollid heaks kiidetud ning me läheme edasi kolmanda punktiga. esinaise teadaanded, neid pole. selle üle on ka mul endal hea meel. seega me saame minna päevakorrapunktini neli. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta koosolekute tähtaegade heakskiitmine, teile on äh, need äh, paberid laiali jagatud, kuuendal septembril kiitsid koordinaatorid äh, selle esialgse plaani heaks ning kui selle tänase koosoleku lõpuks ei ole esitatud vastuväiteid, siis loeme me need kuupäevad ka kinnitatuks. ja seega me võime minna viienda päevakorrapunkti juurde, mille juurde mul on väga hea meel minna ja mul on väga hea meel äh, siin tervitada Jean-Claude Trichet, äh, Euroopa Keskpanga presidenti. meie kohtusime viimati kahekümne esimesel juunil ning äh, ma ootan huviga meie tänast koosolekut. ma ootan huviga ka novembrit ja novembrikuist kohtumist. ja ma arvan, et sissejuhatuseks ei ole meil vaja rohkem mitte midagi öelda, sest härra Trichet võtab kohe ise sõna ja räägib meiega nagu ikka umbes viisteist minutit ja räägib meile sellest, millised on kriisist väljumise strateegia erinevad majandusfiskaalsed aspektid ja sellele järgneb diskussioon. ning äh, ma arvan, et me räägime ja teie, härra Trichet, räägite kindlasti ka majandushaldusest äh, ja fiskaalreformist ja finantssektori reformist ning seejärel lähme me edasi ning ähm, ma võtan äh, korraga viis küsimust korraga üks minut ja president saab sõna kolmeks ja pooleks minutiks, et vastata neile viiele küsimusele. palun kõigile arvestada, et korraga saab esitada ainult ühe küsimuse, sest äh, ei ole aus oma kõneaega kasutada kümne väga põhjaliku, põhjaliku küsimuse jaoks. härra Trichet, teil on sõna. Thank you, thank you very much indeed. suur tänu, suur tänu, austatud äh, esinaine, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, meil toimub jällegi meie korrapärane kohtumine ja seda ajal, mil majanduse juhtimise vallas teeme me Euroopas suuri edusamme ja sedasama ka finantsreguleerimise vallas ja ma tahaksin siinkohal avaldada tunnustust Euroopa Parlamendile ja iseäranis sellele komisjonile siin, kuna on nüüd vastu võetud lõpuks ometi Euroopa Liidu finantsjärelevalve pakett vaadates, kuidas parlament on töötanud selle küsimusega, olen ma aru saanud, et Euroopa Parlament on tõesti oma rollis pärast Lissaboni lepingut teinud seitsme penikoormasamba hüppe edasi, Euroopa Parlament oli väga olulisel kohal meie Euroopa perspektiivi elluviimisel selles küsimuses. ja ma pean tunnistama, et Euroopa institutsioonina Euroopa Keskpank on tõesti vaimustusest ja pingutustest ja, ja me tä-, oleme tänulikud selle toetuse eest. peatselt sel nädalal jõuab siis teie komisjoni ette üks uus äh, õigusloome pakett, majandusliku juhtimise reformi ja ma usaldan täielikult äh, parlamendi võimekust siin ning Nikoni võimekust, et äh, viiakse läbi täielik äh, ja euroopalik äh, lähenemine. tegemist äh, on siin tõelise edasiliikumisega kahekümne seitsme liikmelise ühise turu osas ning meie rahaliidu osas, mis on Euroopa integratsiooni südameks. muidugi mõista ma räägin hinnangu andmisel ka praegusest majanduslikust olukorrast ja seejärel tahaksin keskenduda kahele peamisele teemale. majandusliidu ja rahaliidu raamistiku reformimine ja tulevik ning rahvusvaheliste ja Euroopa finantsturgude reguleerimine kõigepealt, mis puudutab majandus- ja rahandusareng, arenguid, siis pärast meie viimast kuulamist juunikuus on andmed olnud märkimisväärselt paremad, kui me oleksime tol ajal osanud arvata. majandus kasvas äh, kvartaalselt üks protsent, äh, mis tähendab seda, et meie aastane kasvumäär saab olema äh, tõenäoliselt neli protsenti. pilgu tulevikku heites võib öelda, et meie majanduse taastumine praegusel hetkel jätkub mõõdukalt kui ja kuid samas on teatavaid ebakindlaid elemente. inflatsioonimäär euroaladel oli üks koma kuus protsenti augustis, mis oli pisut väiksem kui üks koma seitse protsenti ja mis oli näitajaks juulikuus, mis on kõik kooskõlas meie ootustega. heites tulevikku pilgu, võib öelda, et inflatsioonimäär võib tulevikus lühikeses perspektiivis kasvada, kuid äh, samas äh, pikk, keskpikas perspektiivis äh, peaks see olema siiski mõõdukas. meil on teatavad riskid majandusprognoosidel, aga euroala inflatsiooni ootused äh, siiski on kooskõlas meie ootustega hinnastabiilsuse valdkonnas. meie rahandusanalüüs äh, kinnitab, et äh, inflatsioonisurvetegurid keskpikas perspektiivis jäävad kontrolli alla ja see tähendab ka madalat kasvu rahanduse ja krediidisektoris. selline madal kasv laenude osas näitab, et kasvutegurid on siiski positiivsed majapidamiste osas, kuid vastavalt meie esialgsete näitajatega kooskõlas meie esialgsete näitajatega võib öelda, et kasvunäitajad on siiski ettevõtete jaoks negatiivseks. mis puudutab mittestandardseid meetmeid, siis me otsustasime jätkata oma taasrahastamise operatsioone mm, kindlaks määratud intressimäärasega ja eraldistega, mida euroala pangad nõuavad vähemalt kuni jaanuari keskpaigani kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. me viime läbi ka kolm täiendavat mm, kooskõlastamisoperatsiooni või ja Äh, siis need siis kuue ja kaheteistaastase taasrahastamise perioodide, perioodidega. Äh, mis puudutab meie väärtpaberituru programme, siis läbi väärtpaberituru programmi kaudu oleme me jätkuvalt sekkunud mõõdukate summadega euroala äh, võlakirjade turule ja nagu ma selgitasin parlamendil juba varem, siis äh, selle sekkumisega me üritame parandada üleminekut äh, oma uutele rahanduspoliitikatele. üldiselt võib öelda, et äh, Governing Council või nõukogu leiab, et meie rahanduspoliitika on kohanduv ja võtab arvesse mm, mõõdukaid hinnaarenguid ja hindab ka meie inflatsiooni määra toodete arenguid. ja ma tahaksin rõhutada, et äh, eurosüsteemi meetmed on täiesti kooskõlas hinnasta-, meie hinnastabiilsuse mandaadiga ja on oma olemuselt siiski ajutised e, mis puutub eelarvepoliitikatesse, siis see tagasipöördumine usaldusväärse, kindla ja jätkusuutliku fiskaalpoliitika juurde on hädavajalik. me kutsume kõiki riike üles olema ambitsioonikad fiskaalse konsolideerimise vallas, positiivsed fiskaalsed arengud, mis võivad tekkida näiteks majanduskasvust, mis on oodatavast suurem, peaksid olema, peaksid meile aitama suuremaid edusammu saavutada just nimelt selles konsolideerimise vallas. aga nüüd siis konkreetsed teemad, kõigepealt majandusliku juhtimise reform president Van Rompuy hiljuti viis teid kurssi rakkerühma äh, edusammudest äh, tema juhtimisel ja mõningates valdkondades on tehtud suuri edusamme, muuhulgas näiteks Euroopa semestri küsimuses, aga teistes valdkondades, nagu näiteks äh, tugevdatud eelarvekontroll ja uue, uus makromajanduslik järelevalveraamistik võib öelda, et äh, jääb veel mõndagi teha ja oleks vaja olla ambitsioonikam. nii Keskpank kui euroala valitsused peaksid tegema kõik selleks, et tagada meie rahaliidu sujuva toimimise kui Euroopa Komisjon on esitanud oma õigusloomelised ettepanekud, siis Euroopa Parlament kui äh, kaasõiguslooja saab aidata kaasa äh, tõhusa majandusliku juhtimise raamistiku loomisele läbirääkimised järelevalvepaketi teemadel on näidanud juba, et Euroopa Parlament ei taha minna kompromissidele, mis äh, lähtuvad väiksemast ühisnimetajast ideaalselt, kui me tahaksime seitsme penikoorma sammu suurust hüpet euro ja Euroopa Liidu ja euroala tugevdamisel, siis meil oleks vaja lepingulist muutust. see tähendab seda, et kui meil ei ole kiiret ja vahetut lepingumuutust, tuleb meil ära kasutada maksimaalselt kõik Euroopa Liidu teises õigusloome võimalused lähtuvalt meie olemasolevast lepingust, nii et me tõesti teeksime suuri edusamme. Euroopa Keskpank jääb lootma parlamendi toetusele Äh, ja usub, et meil on vaja tõelist äh, e-, majanduse juhtimise reformi selleks, et äh, täielikult ära kasutada Lissaboni lepingu võimalused. Euroopa Keskpanga juhatuse liige Lorenzo Vincismagi esitas hiljuti teile oma, meile, meie seisukoha seoses Äh, erinevate aspektidega meie majandusliku juhtimise reformist, sealhulgas tutvustas ta teile erinevaid tähtsaid teemasid, mis on seotud kriisileevendusega. ta rääkis ka teile, milline on meie mõtteviis, majanduslik mõtteviis, mis, millel meie seisukohad põhinevad ja ma rõhutaks, rõhutaksin teile ka täna, et me leiame, et äh, uuendatud raamistik äh, fiskaalse, on fiskaalne ja makromajanduslik järelevalve Äh, millest me praegu palju räägime. uus raamistik peaks olema hästi sihtmärgipärane, äh, keskenduma riikidele, kus on suured võlatasemed äh, ja suur konkurentsipuudus, konkurentsivõime kaotus riigi võlatasemed võivad tekitada ebastabiilsust ja liikuda ühelt, ühest riigist teise ja mõjutada seega meie ühise valuuta stabiilsust. ja seetõttu on meil vaja tugevamat eelarve järelevalvet, mis toimib kooskõlas stabiilsuse ja kasvupakti, paktiga. ja konkurentsivõime võlatasemed euroalal on seotud meie stabiilsusega, meil oleks vaja uut süsteemi selleks, et makromajanduslikku tasakaalutust kontrollida, see on hädavajalik ja meil oleks vaja konkreetseid meetmeid, et see süsteem toimiks ja oleks siduv. Nendesse meetmetesse me peame veel kokku leppida. kui on tasakaalu puudumine, siis kui me oleme kõigepealt diagnoosinud probleemi, siis tuleb sellega tegeleda, sealhulgas tuleks võtta kasutusele riigimissioonid ja konkreetsed soovitused, surve avaldamine ja siis ka konkreetsed kooskõlastamismeetmed ja iga liikmesriigi meetmed mõjutavad äh, ka teisi liikmesriike, seetõttu peaks olema süsteem olema äh, nii äh, motivatsiooni kui ka karistustega süsteem, äh, mida saab rakendada võimalikult vara kogu protsessis äh, ja mis oleks lähtuv sellest, kui suure rikkumisega on tegemist. meie stimulatsiooni ja kasvu ja karistuste meetmed äh, on vajalikud ja ma olen kindel, et Euroopa Parlament on ambitsioonikas oma seisukohtades selles küsimuses ja süsteemid peaksid olema automaatsed ja mitte soovitustest lähtu. ja me oleme töötanud nende stiimulite ja karistuste kallal Äh, ja kui nõukogu asub hääletama seda, siis äh, näeb, mis juhtub, komisjoni roll on suurem tulevikus, samuti li-, raha äh, lu-, liidu liidu peab, peab olema, kuuluma liikmesriikide omandusse ja meetmed peavad olema, vastuvõtumeetmed peavad olema ranged ja kandma hoolt selle eest, et liikmesriigid äh, on, äh, järgivad eeskirja. ja selleks peame me jälgima ka Euroopa statistilist süsteemi ja tugevdama mandaate, mis puudutavad andmete kogumist, ressursside asjakohus, kohasust, täpsust ja auditeerimissüsteeme ei piisa ainult sellest, et me vaatame Eurostati muutmise määrust, mille nõukogu hiljuti vastu võttis ja mis räägib ülemäärase puudujäägi menetlusest, vaid äh, me peaksime mõtlema ka sellele, et analüüs, otsuste tegemine ja järelevalve peavad alati olema sõltumatud. ma arvan, et komisjon esitab varsti konkreetsed äh, ettepanekud äh, haldusreformi kohta nende probleemide lahendamiseks selleks, et veelgi tugevdada sõltumatut eelarvekontrolli ja hinnangute andmist, pooldab Euroopa Keskpank ka seda, et moodustataks tarkade meeste ja naiste komisjon Euroopa Liidu tasandil, mis annaks alati nii-öelda teise arvamuse. ning selleks, et me saaksime teada, milliseid ettepanekuid vajab Europiirkond, on meil vaja jaatavalt vastata viiele küsimusele. kõigepealt, kas eelarvekontrolli raamistik äh, aitab tõhusalt lahendada neid probleeme, millest võivad tekkida tulevased kriisid? teiseks, kas on olemas tõhus makromajandusliku järelevalve raamistik, mille abil tõhusalt kohandada erinevaid tasakaalutusi, välisvõla küsimust või lahendada konkurentsivõime langusega seonduv? kolmandaks, kas on olemas jõustumismehhanismid, mis puudutavad eelarve ja makromajanduslikku kontrolli ja mis oleksid poolautomaatsed ning kas on olemas sanktsioonid, mille abil kaitsta teisi liikmeid ja rahaliitu tervikuna? neljandaks, kas selles raamistikus on sobiv, äh, äh, kas see raamistik on sobivalt sõltumatu järelevalve teostamiseks, kas on olemas analüüsi ja statistika kvaliteedikontroll ning viimaks, kas on olemas äh, uued põhimõtted majandushalduseks, mida toetavad ka liikmesriikide enda raamistikud. me vaatame lähipäevadel, mida vastab neile küsimustele Van Rompuy rakkerühm ning äh, me loodame äh, näha ka seda, mida hakkavad tegema volinikud, volinike kolleegium ja me loodame, et nad saavad aru, kui tähtsad need küsimused on. kui see nii ei oleks või kui nende reaktsioonid jääksid meie arvates nõrgaks, äh, siis me kindlasti teataksime sellest ka teile. ning kolmandaks lubage mul rääkida kolmandast äh, teemast, mille me oleme tänaseks valinud, ehk finantssektori küsimustest nii üleilmsel kui Euroopa Liidu tasandil soovitakse tugevdada määrusi ja järelevalvet. meil on vaja ära kasutada seda poliitilist tahet, sest praegu on veel väga palju tööd teha, eriti mis puudutab äh, õigusloome rakendamist. Basel kolm on selles kontekstis üks tähtsamaid saavutusi. see on finantsreformi aluseks ning sellega luuakse õige tasakaal üldise eesmärgi vahel, milleks on finantssektori vastupanuvõime tugevdamine ning teiselt poolt vajaduse vahel äh, aidata reaalmajandusel uuesti jalgele tõusta ma ei saa rääkida järelevalvest, ilma et ma kiidaksin Euroopa Parlamenti veel kord selle eest, et nad on võtnud, teie olete võtnud vastu Euroopa Liidu järelevalvereformi paketi see, et on loodud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ning Euroopa järelevalveasutused ning see, et meil on kapitalinõudmiste direktiivi muudatused, peaksid aitama muuta soovitud suunas nii regulatiivset kui järelevalveraamistikku. see peaks aitama nii järelevalvajatel kui regulaatoritel juhtida finantssektorit jätkusuutlikumatesse oludesse, nii et see sektor tõesti teeniks reaalmajanduse vajadusi. nii et eh, suudetaks vastu seista süsteemsete riskide poolt mm, tekitatud kahjule turule ning äh, vältida eba, ebatasakaalu ja ülemäärast puudujääki. me teame, et äh, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu peaks alustama täielikult tööd esimesel jaanuaril kaks tuhat üksteist, kuid see uus järelevalveraamistik on ainult üks aspekt finantsreformist. näiteks alternatiivsete investeeringute fondihaldurite direktiivi kaalutakse praegu selleks, et ähm, paremini hallata alternatiivseid investeerimisvahendeid ning me leiame, et samavõrra oluline on tagada õigeaegne aruandlus, mis puudutab investeerimistegevust, sest just nii kontrollitakse süsteemset riski. oleme saavutanud edu ka õigusaktidega, mis puudutavad lühikest, lühikeseks müümist ning börsiväliseid vahendeid, see edu on oluline, sest see aitab kaasa turu tõelisele toimimisele ja regulatiivsele järelevalvele. lõpuks peame mõtlema ka sellele, milline moraalne oht valitseb süsteemselt äh, tähtsates finantsinstitutsioonides, kuidas seda kontrollida ja kuidas äh, toime tulla nende boonustega, mis äh, töötavad eesmärgile vastu, sest nende maksmine oleneb liigselt välisreitingutest. ja lõpuks tahaksime finantssektori reformi kohta öelda veel seda, et tegemist on pika protsessiga ning ähm, asutused ähm, saavutavad need eesmärgid mida kodanikel on vaja ainult siis, kui nad selle poole tõeliselt püüdlevad. suur aitäh teile mind kuulamast, jään ootama teie küsimusi. Thank you very much um,. We... suur tänu. me oleme jõudnud nüüd küsimuste juurde, poolteist minutit küsimuseks ja palun ärge esitage mitut küsimust korraga ja ärge esitage ka liiga keerulisi küsimusi. kõige esimese küsimuse esitab äh, Jean-Paul Gauzet ja siis äh, Rahvapartei teeb seda Rahvapartei nimel ja Rahvapartei nimel ka Burkhard Pels ja Garcia. suur aitäh, lugupeetud esinaine ja lugupeetud äh, president, lubage mul esmalt õnnitleda tulevast Euroopa äh, süsteemsete riskide komitee presidenti. parlament tõesti soovis, et Euroopa Keskpanga eh, president ka siin oleks juhi kohal. ma tahaksin eh, väga, et te saaksite IMF-i eh, direktiivi kohta ütelda sama, kui teiste direktiivide kohta. Te teate, et, et eh, läbirääkimised on käimas, päris keerukad on need läbirääkimised, sellepärast et Euroopa Parlament soovib ka siin teatud Euroopa lisapanust anda ja seda on raske teha. ma tahaksingi teada, mida te ootate sellest eh, direktiivist ning eh, milliseid nõuandeid te võiksite meile anda, et me saaksime läbirääkimistel edasi liikuda? suur aitäh ma tõesti tahaksin tunnustada vägagi Euroopa Parlamendi poolt äh, hiljuti tehtud tööd ja ma olen veendunud, et te jätkate samas vaimus ka selle direktiivi osas. tegemist on väga olulise direktiiviga seetõttu, et äh, direktiiv käsitleb ühte aspekti, mis ei ole niivõrd äh, selgepiiriline kui pankade töö reguleerimine tegemist on väga laialivalguva valdkonnaga, mis puudutab turgude toimimist üldse ning äh, ma pean ütlema, et kõige olulisem minu jaoks on siin see, et Euroopas oleks meil läbipaistev ülevaatlik süsteem, mis vastaks võimalikult heale tasemele, mis maailmas on. ning seetõttu on väga oluline, et ei oleks mingeid suuri erinevusi Euroopa ning Ameerika Ühendriikide vahel. igasugused erinevused siin võiksid äh, tekitada probleeme ja minu meelest on need väga tõsised probleemid, sellega võib kaasneda ebastabiilsus maailmas, seda seetõttu, et erinevad ettevõtjad muidugi suunduksid sinna, kus on kõige vähem äh, süsteem reguleeritud ja see on vägagi ohtlik äh, ülemaailmsele finantsstabiilsusele. ja muidugi mõista sellega seoses ka leiaks asene kohe, aset kohene ettevõtluse suundumine mujale. seega me peaksime koos Ameerika Ühendriikide partneritega äh, tagama selle, et meil oleks äh, ülemaailmne äh, süsteem, mis võimaldaks tagada finantsstabiilsuse, mis on minu meelest hädavajalik. ma pean lisama, et on ilmselge, et tuleb tagada võimalikult suur läbipaistvus see on tõesti äärmiselt oluline, kuid samavõrd ilmselge on, et praegu nii asutuste kui äh, akadeemikute tasandil me üritame mõista, millised on süsteemsed ebastabiilsuse aspektid, mis mõjutavad turgude toimimist mis toob endaga kaasa karjakäitumist ning äh, ma usun, et äh, ma võin seda kõikide keskpankadega Euroopa Keskpanga nimel ütelda ning ka kõikide ülikoolide nimel, et tegemist on valdkonnaga, kus on, me peame veel väga palju tööd ära tegema, tagamaks, äh, et me ikkagi suudame välja selgitada õiged aspektid, mis tekitavad süsteemset ebastabiilsust. Thank you very much uh,, Mr Palts. suur tänu ja härra Palts suur tänu! kaks nädalat tagasi me kohtusime Frankfurdis ja tol hetkel olin ma veendunud, et Euroopa Keskpanga ettevalmistustööd aktiivate valdkonnas lähevad väga hästi kas te jõuate oma ettevalmistustöödega lõpuni agentuuride loomiseks kahe tuhande esim-, üheteistkümnenda aasta, kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks või tuleb natuke asju ümber vaadata Euroopa Keskpangas. teiseks, viimastel aastatel oleme näinud, et meil pole puudu piisavalt tasakaalu, on kõrvalekalded, meil on vaja erinevaid majanduse ja rahanduse järelevalvemissioone, erinevaid sanktsioone tuleb rakendada kõrvalkallete puhul ja äh, seda on arutatud ka valitsusjuhtide ja riigipeade tasandil. ja viimasel eelarvealasel kohtumisel tahaksin ma teada teie käest, kas praegu vastu võetud meetmetest piisab selleks, et tagada, et tulevikus oleksid riigieelarved tasakaalus? On your first question, I would say that mis puudutab teie esimest küsimust, siis ma võin öelda teile, et me anname endast parima, oleme seda teinud kogu aeg, sellest ajast peale, kui me otsustasime moodustada süsteemsete riskide nõukogu, me anname kõik selleks, et süsteemsete riskide nõukogu saaks alustada oma tööd esimesel jaanuaril ja ma olen peaaegu, ma olen veendunud, et see õnnestub, me oleme ühenduses äh, Äh, valitsustega kahekümne seitsmes riigis, üldnõukogu äh, esindajatega ja nii edasi ja nii edasi, nii et ma olen väga, äh, ma usun kindlalt, et meie ülesanne õnnestub, loomulikult see ülesanne on väga raske ja meie vastutus on suur, nii, ja kas, eks me siis näeme, kui meil on Süsteemsete Riskide Nõukogu esimese jaanuar kaks tuhat üksteist, kuidas meil õnnestub oma tööd korraldada, aga igal juhul kõik töövahendid ja äh, tööriistad on olemas. loomulikult, äh, mis puudutab ametivõime, siis äh, nad ise peavad äh, läbima oma üm-, ülesehitustööprotsessi, moodustusprotsessi ja võib-olla meil ei ole veel kõik ametivõimud kõikides kohtades täiesti, täiesti täiel määral töövõimelised, kuid igal juhul erinevate eh, Euroopa rühmituste eh, juhid, kes praegu hoolitsevad eh, majandusjärelevalve eest, on meiega ühenduses ja me töötame nendega. see ei ole meie otsene ülesanne, aga mis puudutab süsteemsete riskide nõukogu, siis ma olen päris veendunud. mis puudutab teie teist küsimust, siis sellega seoses tahaksin omalt poolt öelda, et mul on tunne, et selles vallas, selles järelevalve vallas äh, eelarvepoliitikate äh, ja kindlate äh, ja mõistlike eelarvepoliitikate järelevalve vallas, mida peavad liikmesriigid vastu võtma ja rakendama, ei saavuta mitte kunagi optimaalset tulemist. meil on, meil on oma hinnangud selle kohta, mida on vaja euroalas näiteks ja seetõttu on meie sõnum alati üks, te teate, et minevikus oli meil, hinnati olukorra tõsidust valesti isegi kahe tuhande neljanda, kahe tuhande viiendal aastal me pidime äh, kasvustabiilsuspakti püsimuse, püsimise eest võitlema. arvati, et stabiilsuse kasvupakt äh, on liigne, liigselt piirav meie rahanduspoliitikale, meie fiskaalpoliitikale, aga nüüd vaadates, äh, millised arengud järgnesid, on kõik aru saanud, et stabiilsuse kasvupakt on siiski äärmiselt oluline ja seetõttu ma rõhutan, et me jätkame kõigi valitsuste üleskutsumist, et nad äh, oleksid ranged ja loomulikult see ei lahenda kõiki juhtimise programme, kuid äh,, probleeme, kuid me kindlasti räägime sellest ka teiega tulevikus, sellepärast et uue juhtimise süsteemi osa äh,, kujundamises on ka teil väga tähtis osa. suur tänu, Jose, palun! suur tänu! proua esinaine. austatud president. süsteemsete riskide nõukogu osas olete te näinud, et seoses selle nõukogu moodustamisega on teie fänniklubi laienenud eksponentsiaalselt ja kui me siin nüüd jätame välja poliitilised karistused, kas teie kui Euroopa Keskpanga president isiklikult leiate, et need karistused peaksid olema automaatsed või tuleks nende üle arutada ministrite nõukogus? kas teil on praegusel hetkel tunne, et erinevate karistuste väljajätmine euro alariikide puhul võrreldes äh, mitte euroala riikidega on põhjendatud. ja kas äh, defitsiidi kriteeriumid peaksid olema nende riikide puhul erinevad? Thank you very much. suur tänu selle küsimuse eest. nagu te ise ütlesite siis äh, mõningad sanktsioonid, kui me räägime siin sanktsioonidest, on, neid mõningaid sanktsioone saab kergesti äh, lähtuvalt olemasolevast äh, lepingust rakendada, kasutades teises õigus loome võimalusi, aga on ka sanktsioone, mille rakendamine oleks sellises olukorras keeruline Äh, siin võivad olla poliitilised karistused, hea äh, häälte äravõtmine ja nii edasi ja nii edasi. meie toetaksime kõike seda tegelikult, sellepärast et loomulikult tegemist ei ole rahalise sanktsiooniga, finantssanktsiooniga, kuid siiski väga mõjuva sanktsiooniga on tegemist ja aga samas on võimalik, et selle elluviimiseks on siiski vaja aluslepingute muutust. aga meie enda nägemus olukorrast on järgmine kui meil on ühisvaluuta, siis äh, ilma ja seejuures meil, ilma et meil oleks poliitiline liit, jah, me oleme olnud väga äh, julged, hulljulged lausa, meil, meil ei ole poliitilist liitu, meil on ühisvaluuta ja sellistes tingimustes äh, on meil vaja parimat võimalikku raamistikku järelevalve valdkonnas, mitte ainult eelarve küsimustes, vaid ka konkurentsi ja äh, kõrvalekallete küsimustes. ja selleks, et selline süsteem toimiks optimaalselt äh,, mitte poolautomaatselt, vaid ka tõendamiskohus äh, puhul on, kõik seisneb üksikasjades. me leiame, et me võime minna väga kaugele teistest, teiseste õigusaktide abil, ilma et me seejuures peaksime asuma kohe lepingut muutma. mis puudutab aga võlga ja riigivõlga defitsiiti, siis on selge, et välisvaatlejate jaoks, ettevõtjate jaoks, investorite jaoks, hoiustajate jaoks on oluline äh, võla tagasimaksete küsimuse, defitsiidi küsimus, äh, mis, äh, millest sõltub suutlikkus sellega toime tulla, ehk siis võla tagasimaksjad võrreldes suhtes SKT-ga ja seetõttu me leiame, et siiamaani on võlakriteerium jäänud tähelepanu alt liigselt kõrvale, me peame seda tegema ju tegelikult tähelepanu alla selle taas tooma ja see on ju üks Maastrichti kriteeriumitest, võlg, defitsiit, neid tuleb vaadata koos, sellepärast et olukorra hindamiseks on mõlemad äh, näitajad olulised, kui me tahame usaldust taas üles ehitada. lugupeetud president, te ütlesite, et mis puudutab majanduslikku juhtimist, siis on vaja vastata viiele küsimusele. aga mulle jäi mulje, et te ühte küsimust ei käsitlenud, nimelt mis saab kriisijuhtimismehhanismist? see loodi siis, kui Kreeka küsimus äh, lahvatas ja kui kogu Eurotsoon ohtu sattus kas te ei arva, et kui me tahame tõesti luua majandusliku juhtimise Euroopas, siis äh, siin on meil tegemist väga tõhusa vahendiga, kui me muudaksime selle püsivaks. ja kui nii tehakse, siis me võiksime samuti osaliselt äh, võlgu äh, paremini juhtida ja see muudaks Euroopa kapitalituru samavõrd atraktiivseks kui Ameerika turu. praegu on meil olukord äh, suhteliselt äh, paradoksaalne. endiselt äh, tunnevad fondid huvi Ameerika turgude vastu, hoolimata kriisist. Euroopa riigid on aga suurtes rahalistes raskustes ja ei suuda ennast rahvusvahelisel kapitaliturul kuidagi maksma panna. jah, aitäh! nagu ma ütlesin, Teil juba, teile juba vastas eh, kriisimehhanismi kohta ja sta-, ja stabiilsuse kohta Euroopas eh, meie spetsialist enne. nii et mina keskendusin eh, sellele eelkõige, mis võimaldaks meil vältida taolisesse olukorda sattumist. lubage, aga võlgade puhul ma ei rääkinud kriisimehhanismist. jah, ma praegu puudutasin teie küsimuse esimest küsimust. võlgade osas me leiame, et erinevad valitsused omavad oma vastutust siin. ja see ei ole üldse halb, et nad oma poliitika eest ise vastutavad, praegu ma saan ütelda ainult nii palju, et see, millest on meil kõige rohkem puudu olnud, ongi see, et me ei ole piisavalt üles kutsunud riike hästi juhtima oma poliitikat ja ma tahaksin ütelda, et äh, stabiilsuse kasvupakti toimimise järelevalve oli keskpärane ja omavahel ei tekkinud äh, üldse sellist tunnetki, et tegemist oleks tohutult suure vastutusega ja et tuleks teisi valitsusi jälgida. ja mingil hetkel selline vastastikuse järelevalvesüsteem tundus ei oma enam mõtet, aga me ei ole oma seisukohti muutnud selles küsimuses. kuid muidugi mõista kõik need meetmed, mida me toetame, mis loodetavasti pakuvad positiivset lähenemist nende viie aspekti osas, mida mainisin, siis mehan-, kriisijuhtimismehhanism äh, tundub olevat küll vajalik, aga ma loodan väga, et tulevikus parlamendi, nõukogu soov ning ähm, praeguse, praegu läbi elatava kogemus võimaldavad meil muuta tugevamaks kõiki järelevalve ameteid ning vältida seeläbi taolist kriisiolukorda, aitäh! Thank you uh,, Mr Berman! aitäh, härra Berman! aitäh, äh, härra Trichet. Prantsusmaale finantsturgude järelevalveameti direktor ütles, et ka kriisi ajal manipuleeriti turgudega. Äh, nüüd aga te avaldasite meile tunnustust selle eest, et me otsustasime Euroopa Järelevalveameti luua. kas te arvate aga, et sellistel ametitel saab olema piisavalt vahendeid, et võidelda manipuleerimise vastu? ja mida tuleks üldse ette võtta, et vältida sellist äh, manipuleerimist, kas teil on jäänud mulje, et meil on piisavalt õiguslikke vahendeid? ja kuna manipuleerimine tuleb ilmsiks alles äh, hili-, hilja tihtilugu, siis Euroopa Keskpanga roll on siin väga oluline. aga jällegi siin on ka teatud piirid sellel, mida Keskpank saab ette võtta. kas teil on tekkinud ise endal probleeme? ja kolmandaks, Euroopa Komisjon soovib lühikeseks äh, müümist äh, ja credit default swaps'e reguleerida. kas ei tuleks lihtsalt ära keelata teatud äh, derivaattooted? nii Euroopas kui mujal mm.. aitäh! esimese küsimuse kohta. asjad on selged. on selliseid käitumisviise, mis on õigusjärgsed ja teised jällegi ei ole. on tehinguid, mis on lubatud ja tehinguid, mida ei ole võimalik sooritada me elame õigusriigis ja me peame korrast kinni pidama ja kinni pidama ka sellest, mis on lubatud ja mis ei ole. ma ei saa ise ütelda, et üht või teist tehingut saatis manipuleerimine, aga kui manipulatsioon toimus, siis tuleb uurimine läbi viia ning karistada neid, kes manipuleerimisega tegelesid see on nii Euroopas, kuid see kehtib äh, kõikjal, kõikidel turgudel, ka teisel pool Atlantit. keskpangad, keskpankadel on oma vastutus ning nad peavad tagama hindade stabiilsuse keskpikas ja pikas perspektiivis ja samuti sama finantsstabiilsuse osas ja finantsstabiilsus sõltub hindade stabiilsusest ja samuti nende vastutus on väga oluline seetõttu, et äh, kuna nad tegutsevad keskpika ja pika perspektiivi raames, mitte lühikese perspektiivi raames ja kuna nad on sõltumatud, mis jällegi võimaldab äh, asjakohast hinnangut anda, siis neil võivad olla ka järelevalve vastutused pankade puhul või muudes valdkondades ning teil võib olla ka pädevust äh, kindlustusjärelevalve osas teatud riikides see nii on. kuid ei tohiks segamini ajada õigusloomet, äh, mida ma kiitsin äsja, või ning Euroopa süsteemsete riskide nõukogu me ei peaks äh, nõukogu ning äh, järelevalveasutuste äh, rolle segamini ajama, sellepärast et neil on nii liikmesriigi kui Euroopa tasandil oma ülesanded täita. ma usun, et teie oma küsimusega pidasite silmas just neid järelevalveasutusi, kes tegelevad pankade ning kindlustusasutuste järelevalvega. ja kui tegemist on turu Äh, turul toimuvate manipulatsioonidega, siis siin oleksid äh, siis pädevad turujärelevalveasutused. ja viimane küsimus, ma usun, et kogu maailmas, mitte ainult Euroopas, äh, on üksmeel selles osas, et võimalikult suur läbipaistvus on see suund, kuhu, mille suunas me peame liikuma. ja kui on teatud hämaraid tsoone, siis tõenäoliselt seal toimub ka lubamatuid tehinguid ning äh, ma pean ütlema, et äh, need küsimused, mis veel on lahtised Euroopas ning äh, Ameerika Ühendriikides, neile küsimustele me peaksime leidma sellised vastused, mis on paralleelsed, ühtivad. kui see nii ei ole, siis vastasel juhul maailma tasandil tekib samasugune ebakindlusetus ja ebastabiilsus äh, ning juhuslikkus reguleerimise osas. ja sellega kaasnevad väga tõsised liikumised turul nende piirkondade suunas, kus reguleerimine on nõrk. me üritame G kaheksa ning praeguse maailma juhtimise osas seda vältida. suur aitäh küsimuse eest! aitäh ka teile, Raul! Thank you very much, madam chair. suur aitäh, proua esineja. härra Trichet. nüüd olete te Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu president ja ma tahaksin teie käest seetõttu küsida, kui hästi sobib hinnastabiilsuse eesmärk siis äh, hinnastabiilsuse eesmärgiga. nüüd kus te olete võtnud selle uue nõukogu presidendi ametikoha, siis tahaksin ma rohkem küsida ka Euroopa Liidu rahanduspoliitika kohta. aitäh! aga ma tahaksin öelda, et ma ei ole veel Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu president. kõigepealt on vaja see nõukogu õiguslikus mõttes käivitada, ta ei ole ju veel tööd alustanud. teiseks Euroopa Keskpank on Euroopa Keskpank ning selle üldkogusse kuuluvad kõik äh, liikmesriigid ning Euroopa Keskpanga puhul ei ole mitte midagi muutunud. sellel on endiselt äh, nii-öelda konstitutsiooniline raamistik ja ka mandaat, tegevusmandaat ja see ei muutu mitte kuidagi. ka Euroopa Keskpanga tegevus ei muutu. Te küsisite Europiirkonna kohta nii et äh, Euroopa Keskpanga töö ei muutu. kuid ma kasutan äh, teie küsimust ära selleks, et mööda minnes mainida ka seda, et meie peamine eesmärk on hinnastabiilsus. üksteist ja pool aastat on möödunud äh, euro töö algusest ning keskmine inflatsioon Europiirkonnas on üks koma üheksakümmend seitse protsenti juba alguses panime me paika eesmärgi ja selleks oli vähem kui kaks protsenti ja ka kahe protsendi lähedal, üks koma üheksakümmend seitse protsenti vastab sellele kirjeldusele. ma pean ütlema, et äh, aritmeetilises plaanis on tegemist äh, märkimisväärse saavutusega. üks koma üheksakümmend viis või üks koma üheksakümmend oleks võib-olla veelgi parem, kuid ma eelistan tegelikult äh, üks koma üheksakümmend seitset kaks koma nullile aasta lõpus me teostame arvust-, arvutused. ja tegemist on hinnastabiilsuse mõttes kõige parema tulemusega viimase viiekümne aasta jooksul ähm, arvestatakse siis äh, liikmesriike Euroopa Keskpanka, kes kõik muutuvad, kuuluvad euroalasse Hispaania, Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa, nendest on see keskmine näitaja parem. ning äh, nagu ma ütlesin, meie eesmärk on üldiselt hindade stabiilsus. mis puudutab tulevasi hindu, siis meile tulevad andmed er-, enamikult äh, vaatlusasutustelt, seireasutustelt, erinevatelt finantsturgudelt ja nii võime me vaadata hindu ja teha prognoose järgmisteks aastateks. ma ütlen seda lihtsalt mööda minnes, kuid rõhutan, et ma olen ainuke, kes sellest üldse räägib. see üllatab mind. sest tegemist on igapäevase reaalsusega, milles me elame ja mille me oleme saavutanud alates euroala loomisest. me teeme seda tööd ka edasi, see on meile tehtud ülesandeks. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on teistsugune Mm, nõukogu, seal ei ole kõiki juhtkomitee liikmeid. aga seal on liikmeid, kes tulevad teistest asutustest, mida ma juba nimetasin. seal on ka akadeemikuid ja teadlasi, keda on lähetanud erinevad liiklusriikide asutused ja kelle ülesandeks on süsteemse riski hindamine. Nad peavad tegema otsuse erinevate väljakutsete põhjal, mis meil vastaval ajahetkel võivad olla. ja kui on vaja ja millal on vaja, peavad nad tegema, andma soovitusi, mis on osaks varase hoiatamise mehhanismist. keegi keegi tegelikult ei tohikski selles nõukogus teha liiga lähedast koostööd Euroopa Keskpanga või riikide keskpankadega ning ei üllata ilmselt kedagi, et ei meil ega USA-s, et nii meil kui USA-s on väga palju arutatud süsteemse riski küsimust ja ohtlikkust ning nii meie kui ka USA on otsustanud et Euroopa Keskpank peab samuti rääkima süsteemsest riskist, peab seda kaaluma, sest seda on vaja arvestada nii keskpikas kui pikas perspektiivis ja see mõjutab kahtlemata hindade stabiilsust. kuid ärge saage valesti aru, neid kahte mõistet ei saa segi ajada. aitäh! ma tuletan teile ka meelde, et te olete meile mitu korda rääkinud, et kavatsete meile sellest küsimusest eraldi rääkida. nüüd eh, pean ma siis kutsuma liikmeid korrale, et nad esitaksid õigeid küsimusi õigel ajal, kuid see on väga raske ülesanne. nüüd saab sõna härra Epping. <clears throat> aitäh, et mulle sõna andsite, proua esinaine. härra Trichet, hiljutise ECOFIN-i jooksul, mis toimus septembris, vahetati mõtteid ka finantstehingute maksustamise üle ei jõutud ähm, küll omavahel kokkuleppele, kuid teie tegite oma seisukoha selgeks. Te ütlesite väidetavalt, äh, et see maks on Euroopa Liidule kahjulik. sest pangad viivad oma töö siis lihtsalt üle New Yorki, Genfi, Shanghai'sse või Hongkongi. ja finantstehingute maksustamine on seetõttu midagi sellist, mida kindlasti ei tuleks äh, teha ma olen teiega täiesti nõus, härra Trichet, aga võib-olla te võiksite selgitada veel kord ka kohalviibijatele, selle komisjoni liikmetele, miks te olete vastu sellele maksule, sest paljud siinviibijad on selle poolt. võiksite oma tarkust meiega jagada ja öelda, miks on see nii halb mõte? aitäh teile! mina ei olnud nii ilukõneline kui teie ma ei kirjeldanud nii põhjalikult kõiki neid turgusid, mis lõikaksid kasu meie maksust, kuid äh, ma ütlesin, et omapoolses analüüsis olen ma aru saanud, et finantstehingute maksustamine ei ole majanduslikel põhjustel ja tehnilistel põhjustel meile tegelikult soodne, seda oleks väga raske rakendada. ja kui ta ka rakendataks, siis ma küll jällegi kordan ennast, kui see ka rakendataks, siis tuleks seda rakendada igal pool. ülemaailmselt. ja me saame väga hästi aru, et see ei ole võimalik. vähemalt praegu mitte. ja seetõttu ma kardangi, et kui meil Euroopa Liidus oleks mingi algatus, siis tegelikult liiguksid finantstehingud lihtsalt mujale, kus neid ei maksustata ma küll ei maininud neid turgusid ja linnasid, mida teie nimetasite, kuid kõik need tuleksid küll kõne alla. meil on kolm põhjust, miks ei peaks finantstehingute maksu kehtestama. selleni jõudsime omapoolses analüüsis, nagu ma ütlesin, kuigi ma saan aru, miks see mõte nii paljudele meeldib. ma mõistan, et paljud parlamendid ja võib-olla ka Euroopa Parlament, kuigi ma ei tea, ma ei mäleta, kas te olete seda öelnud, kuid kindlasti mitmed liikmesriikide parlamendid küll kaaluvad praegu finantstehingute maksu ja juba see mõte teeb neile palju rõõmu. meie ülesandeks on aga rääkida avalikkusele suurtest raskustest, mis võivad meid maksuga seostada, kui me leiame, et sellised raskused on olemas. ja kinnitan veel kord, et mina, küll vähem ilukõneliselt kui teie, ütlesin, et ma leian, et sellised raskused on olemas ja nii-öelda hoiatasin Ecofini. aitäh, ma tuletan liikmetele meelde, et oma resolutsioonis oleme komisjonis palunud läbi viia mõjuhinnangu. see komisjon ei ole võtnud seisukohta finantstehingute maksu poolt või vastu, kuid on palunud lisainfot. Sven Kiigel, palun. aitäh ma püüan vastu seista kiusatusele avada majandusteemaline debatt, kus me arutaksime finantstehingu maksu pluss- ja miinuspooli. sest eh, ma arvan, et maksupoliitika ei kuulu Euroopa Keskpanga mandaadi alla ja seetõttu ei saa me neid küsimusi ka siin lahata, see poleks õige. kuid eh, Euroopa keskpanga menetluskord võiks meile olla äh, kasulikuks meetodiks, mille abil, ähm, mille abil finantstehingute maksu rakendamist lähemalt vaadata. kuid minu küsimus tegelikult puudutab midagi muud. ma tahaksin küsida selle kohta, mida on õpitud Iirimaal toimuvast. me peaksime selle olukorra üle tundma tõsist muret sest võla, võlakirjade küsimus, nii-öelda bond äh, spreads on ähm, praegu väga raskes olukorras ja samas on Iirimaa olnud alati nii-öelda klassi parim õpilane või vähemalt väga hea õpilane. ta on suutnud äh, kahandada avaliku sektori kulusid, ta on äh, suutnud kärpida palku kõikjal, kuhu riigi käsi ulatas ja nüüd on ta esimene riik, mis on jõudnud majanduslanguse teise põhjani. ja seetõttu ma tahaksin teie käest küsida, milliseid äh, järeldusi me peaksime Iirimaa olukorrast tegema, mida me võiksime sellest õppida, millised äh, tagajärjed sellel on teie arvates ja milline on äh, finantskriisist väljumise strateegia, võttes arvesse Iirimaa juhtumit, mida see teie arvates tähendab võttes arvesse ka seda, mida te olete ise öelnud Iirimaa olukorra kohta minevikus, kui te olete öelnud, et te peaksite, et me kõik peaksime ähm, õppima sellest, mida on Iirimaa valitsus suutnud teha majanduspoliitika ning äh, eelarvekulude reformi alal. mida te arvate nüüd? suur aitäh teile küsimuse eest! kõigepealt lubage mul üle korrata see, mida me oleme alati endale öelnud Euroopa Liit tervikuna või siis ka ainult Eurotsoon või ükskõik milline eraldi liikmesriik peab alati meeles pidama järgmist. kui me näeme, et majanduslangus hakkab äh, lõppema, siis ei ole vaja veel lüüa, äh, siis ei ole veel vaja <clears throat> rõõmustada, kuid äh, tuleb end kutsuda üles ettevaatusele. jah, majanduslangus võib olla lõppemas ja te ilmselt ka mäletate, et ma olen isegi öelnud, et majanduslangus on lõppemas, et Eurotsoonis on majandus sel aastal kasvanud null koma kuue protsendi võrra, kuid see ei tähenda veel selget võitu. see tähendab ikkagi seda, et tuleb jääda ettevaatlikuks nii sel kui järgmisel aastal. seega, see, mida me oleme paljudes riikides tähele pannud, seisnebki selles, et need, nendel riikidel on läinud hästi ja nad on pingutanud. Iirimaa on kaotanud tööjõu ühiku kulu kohta viimastel aastatel tugevasti konkurentsivõimet. ja seetõttu võttis Iirimaa vastu erinevaid vastuseid äh,, erinevaid otsuseid, mis võimaldasid tal tööjõuühiku kulutõhusust tõsta ja sellega saada tagasi suur osa kaotatud konkurentsivõimest. kuid Euroopa Keskpank on riike vaadanud ükshaaval ja seetõttu teab täpselt, et ühtegi riiki ei saa otseselt võrrelda teisega, et kakskümmend seitse liikmesriiki on väga erinevad ning ka kuusteist Eurotsooni liikmesriiki on väga erinevad. seetõttu me kutsume jätkuvalt kõiki üles ettevaatusele. kõik riigid peavad selgeks tegema, millised on nende konkreetsed raskused. ma arvan, et Iirimaa valupunktid on teistsugused kui mõne teise riigi omad, Iirimaa puhul on tegemist väga suure finantssektoriga ja selle sektori suurus on üks neid probleeme, millega see riik peab rinda pistma. ma ütleksin seetõttu, et äh, iga riik, ka Iirimaa, on ju minevikus juba tõestanud, et oma probleemidega tegelikult suudetakse toime tulla aga kõige tähtsam on neid probleeme kõigepealt tunnistada ja neid mõista. ma arvan, et äh, nii Iirimaa valitsus kui parlament saavad sellest äh, väga hästi aru. veel kord, ma kutsun kõiki riike üles maksimaalsele ettevaatusele. suhtun, äh, suhtuma oma eelarve ja konkurentsipoliitikasse väga ettevaatlikult, sest me elame ikka veel ajajärgul mis eh, on eh, raske ja sunnib meid ettevaatusele, aitäh! Thank you, Mr Klut. sõnu, härra Klut. vabandust, kaotasin teid silmist hetkeks, palun. suur tänu, härra Trichet. härra Kiigolt tegelikult äh, rääkis juba sellest, millest ma tahtsin rääkida, aga võib-olla me võiksime seda küsimust veel laiendada ja rääkida sellest ka Kreeka kontekstis, me näeme, milline oli Kreeka olukord ja millele järgnes meetmete pakett, kuid ma täpsustaksin küsimust pisut täpsemalt. Saksamaal oleme me nüüd rääkinud viimasel ajal sellest, kuidas eelarved vastutavad linnade eest minu valimisringkonnas on asjad rahanduse vallas üsnagi pingelised. olukord oli sel aastal halvem kui eelmisel aastal ja kolm neljandikku meie majandusprobleemidest tulenevad just nimelt selles läbitud, tulenevad sellest läbitud kriisist. nii et minu kodupiirkonnas ei ole võimalik enam kokku hoida, sellepärast et Euroopa Liit avaldab meie finantssurvet ja me peame leidma teisi lahendusi, tei-, kasutama teisi alternatiive, seetõttu inimesed kaotavad usalduse Euroopa Liitu ja pangad vastutavad kriisi eest. ma kuulsin linnade tasandilt et me ei saa olukorra, äh, olukorra puhul midagi ette võtta sellel tasandil. Thank you very much indeed I'm.... suur tänu. ma ei ole päris äh, kindel, kas ma päris täpselt äh, mõistan, mida oleks, milliseid argumente võiks siinkohal Euroopa Liidu vastu kasutada teie konkreetses olukorras. midagi läks mul siinkohal küll kaduma mille pärast Euroopa Liitu siin praegu täpselt kritiseeritakse, kui võiksite täpsustada? suur tänu. inimesed äh, tahavad teada, miks meie kohalikud peame maksma äh, kriisi eest, mis on kellegi teise põhjustatud. Äh, nii, seda küsivad minu valijad minult. Euroopa Liidu kokkuhoiupoliitika, ranguse poliitika tähendab seda, et kriisi eest tuleb tasuda tegelikult maksumaksjatel jah, sellele vastaksin ma järgmiselt. kõigepealt kriis on ju üleilmne, ülemaailmne kriis. Euroopa Liit <laughs> ei leiutanud seda kriisi. ja kriis tulenes ülemaailmse rahandussüsteemi puudujääkidest, nõrkustest üle kogu maailma ju. see ei olnud sugugi mitte Euroopa Liidu kriis kui selline. ja see ülemaailmne kriis tekitab probleemi ja just sellepärast me paluksime rahandussektoril, finantssektoril tulevikus olla märkimisväärselt vastupanujõulisem. nii et äh, väga paljud kriitikanooled on tabanud uusi õigusakte äh, maailma tasandil, Euroopa tasandil ja mina leian, et äh, tegelikult just on täiesti vastuvõetamatu see kriitika selle sama põhi, sel samal põhjusel, mida teie siin välja tõite inimesed peaksid ütlema teile ja ametivõimudele üle kogu maailma, et me ei taha enam mitte kunagi näha seda, et finantssüsteem ja maailma majandus satuks sellisesse ebastabiilsesse olukorda. miks siin hakata Euroopa Liitu öö, äh, süüdistama? Äh, Euroopa Liit ja erinevad valitsused Ameerika Ühendriikide valitsus, Jaapani valitsus, kõik peavad selliste raskustega töötama. Teie olete Euroopa Liidu piirkonnas, vähemalt üks institutsioon on teinud täpselt seda, mida see institutsioon pidi tegema. see on märkimisväärne, aga sellest ei räägitud minagi tahaks, et sellest räägitaks täpsemalt ja, ja rohkem, sellepärast et siis võib-olla rahvas saaks aru ja see rahvas tunneks teatavat kindlust seoses sellega, et meie püüame tagada neile hinnastabiilsuse, mis on nende jaoks väga oluline. ma saan aru, et see on väga täh-, äh, raske seda sõnumit edastada ja väga raske on praegustes tingimustes olla päris kindlad, et me anname kõik selleks, et sellised kriisid tulevikus ei tekiks. aga väga raske on tagada, et kõik valitsused annavad endast parima ja teevad seda, milleks, mida on vaja stabiilsuse ja usaldusväärsuse alalhoidmiseks. see puudutab kogu maailma, see puudutab Euroopat, aga jällegi võib siinkohal öelda, et ähm, see olukord on selline üle kogu maailma ja ma arvan, et äh, ei oleks mõistlik siinkohal hakata süüdistama Euroopa Liidu institutsioone sellises olukorras. me kõik oleme ühes paadis ja me kõik peame erakorraliste tingimustega toime tulema, see pole kerge, see ei tee Euroopa Parlamendi ülesannet lihtsaks, see ei tee Euroopa Keskpanga olukorda lihtsaks, liikmesriikide valitsustel pole ka eriti lihtne oma tööga toime tulla, aga ärgem hakake kedagi siin süüdistama minu arvates ei peaks Euroopa Liitu siin peasüüdlaseks pidama, suur tänu. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Απευθυνόμενος στον κύριο Τρισέ, θέλω να τον... Suur aitäh! Ma tahaksin kinnitada härra Trichele, et ma hindan vägagi kõrgelt kõike seda, mis ta on teinud ja mis ta on ütelnud äh, selleks, et kriisi, kriisile lahendust leida. ma tahaksin eriti siin äh, rääkida Kreeka probleemidest äh, ja tänada siis härra Trichet selle eest, mis ta tegi. Kreeka, võttes arvesse seda, mida Euroopa Liit nõudis äh, ning mida nõudis ka Rahvusvaheline Valuutafond, võttis väga tõsiseid meetmeid selleks, et piirata riigi defitsiiti. mulle valmistab muret aga see, et lisaks arengule tuleb vaadata tegelikult ka, mis toimub poliitilises plaanis ja see ei puuduta mitte ainult Kreekat, vaid kogu Euroopat suur osa Euroopast praegu on ohus ja Euroopas on väga palju probleeme. mõelge kompsmei sellele, mis toimus üleeile Prantsusmaal, seal toimuvad streigid ja ka mujal Eurotsoonis on olukord täbar, eriti lõuna pool. lisaks eelarvedistsipliinile ja lisaks sellele, mis me teeme, et majanduskasvu tagada, on minu jaoks problemaatiline see, et üks, üheks oluliseks kriisikomponendiks on turud, aga turud ei ei reguleeru ise, tegemist ei ole õigusliku või äh, karistusõigusliku küsimusega, vaid me peame võtma vastu äh, poliitika majandusküsimustes. uute eeskirjade raames tuleb eelkõige tagada see, et oleks olemas äh, majandusliku ja finantsaspekti vahel tasakaal tagatud. kui me ei suuda turge kontrollida, siis mis me ka ette ei võtaks, tekib meil probleeme, aitäh! jah, ma muidugi mõista olen igati nõus sellega, mis te ütlesite, kuid see, mis te ütlesite, siin tuleks arvestada ka sellega, et äh, tegemist on globaalse majandusega, globaalse finantssüsteemiga. ja tasakaal vabaduste ning eeskirjade vahel, pankade reguleerimise, mittepankade reguleerimise, pensionifondide kindlustusasutuste reguleerimise osas. kõik see leiab arutamist mitte ainult Euroopas, mitte ainult äh, tööstusriikides, vaid ka kogu maailmas ülemaailmsel tasandil ja osalevad ka kõik tärkava majandusega riigid. väga oluline on, et me suudaksime välja töötada vajalikud standardid ja eeskirjad maailma tasandil, kui me seda ei tee, siis seega me loome rohkem ebastabiilsust ja võime tekitada uusi kriise ning samuti võib kaasneda sellega see, et äh, ettevõtlus liigub mujale ja see ei ole meie huvides. me oleme olukorras, kus me peame üles näitama suurt tarkust ja seda ülemaailmsel tasandil ma olen ise seda kogenud. ja näinud, kuidas on muutunud majandustevahelised suhted maailmas alates kriisist. tärkava majandusega riigid on oma koha kätte võitnud ülemaailmsuses, ülemaailmses arutelus G kahekümne puhul me näeme, kuidas need muutused tegelikult äh, on toimunud. tegemist on nii-öelda vaikse revolutsiooniga. kõikides öö, äh, töörühmades me üritame ikkagi tagada seda, et tehakse seda, mida vaja. ma olen kindel aga ühes. Äh, lugupeetud parlamendi liige, kes võttis sõna ning kes võib, võib-olla saab minuga nõustuda. inimesed ei anna meile andeks, kui eh, teist korda toimub samasugune kriis. mitte seda ei tohiks juhtuda ei Ameerika Ühendriikides, Euroopas ega eh, tööstusriikides üldiselt, nii et me peame muutma süsteemi palju vastupidavamaks. see aga tähendab, et me peame tegema jõupingutusi ja kõik ei ole alati kindlasti rahul nende jõupingutustega, mis me peame tegema, aitäh! Hans-Peter Martin, palun! Uh, aitäh! ma tahaksin äh, tsiteerida järgmist meil võib tekkida olukord, kus tasakaalu ei ole enam maailmas, kapital muutub üha kallimaks ning seega me saame vähem investeerida majanduskasvu. see tähendab seda, et kõik osapooled peavad eh, vastutustundlikult oma võlgadega käituma. probleeme võib tekkida volatiilsusega, sest et kui eh, kapital on kallim, siis eh, ka tulud võivad kokku kuivada. kas te nõustute sellega, mida ma äsja ütlesin? kas eh, niimoodi hakkabki minema tulevikus ja kas eh, sellised saavadki olema tagajärjed? suur tänu! ma leian, et eh, maailma tasandi arengud äh, jällegi mitte ainult Euroopa Liidus Euroopa ja Euroopa euroalal, vaid ka Ameerika Ühendriikides ja mujal on sellised, et tegemist on äh, protsessiga, mis äh, reageeris äh, sellele finantsvõimendusele, mis meid kriisini oli viinud ja aga me peame ja mul on selline tunne, et selles osas oleme me saavutanud suurema üksmeele, me peaksime tugevdama finants- ja majanduse äh, elemente antitsükliliselt, äh, sellepärast et äh, selline eksessiivne, liigne võimendus, millele alati eelneb vastupidine ja siis on need äh, tõusud ja langused. Äh, me nägime praegu kõige suuremat majanduslangust, me räägime praegu kõige suuremast majanduslangusest pärast äh, maa, teist maailmasõda ja kuidas jälle siis seda olukorda kuidas siis äh, majandust kontrollida nii, et äh, meie majandus äh, oleks vähem alluv sellisele languste ja tõusude tsüklilisusele need mehhanismid, mis äh, on meie finantssüsteemide aluseks, on seotud ka kapitalinõuetega, me oleme rääkinud siin äh, maailma, maailmas, maailma tasandil erinevatest tööriistadest, mida võiksime siinkohal kasutada mis, äh, sellised meetmed on ju vajalikud. Senhora Presidente, Senhor Presidente Trichet, queria lhe... aitäh, lugupeetud proua esineja, lugupeetud härra Trichet. ma tänan teid selle eest, mida te rääkisite ja kuidas te rääkisite majandushaldusest, kuid lubage mul teile öelda, et mis puudutab Euroopa Parlamendi seisukohta, siis meie kindlasti toetame üle-euroopalist ja tõhusat lahendust ja selles me ootame, et tugevat või tõhusat rolli mängiks Euroopa Keskpank ja ka Euroopa Parlament ise. mis puudutab Euroopa majanduse semestrit, siis tahaksin selle kohta küsida järgmist. millisel määral on teie arvates komisjonil volitusi eelarve eelnõu, nõusid hinnata? kui te hindate statistikat, siis mida täpsemalt? Te ütlesite meile, et väga oluline on anda igale liikmesriigile konkreetsed soovitused konkurentsivõime parandamiseks. lubage mul teile meenutada Portugali. Portugali riigivõlg ja avaliku sektori kulutused on väga kõrged me peame seetõttu väga palju makse maksma, konkurentsivõime ei tõuse mitte kuidagi, kuidas te näiteks Portugalile nõu annaksite, mida te soovitate? kõigepealt on see suur huvi, mida tuntakse Euroopa semestri vastu, ilmselt tulenenud sellest, et rasked otsused taha, tahetakse teha võimalikult vara, sest eh, sellisel juhul on võimalik eh, ka saatusekaaslasi eh, mõjutada sellele, et nad võimalikult vara analüüsiksid oma olukorda nii avameelselt kui võimalik. ma arvan, et kõik Euroopa Liidu liikmed teavad, et nad sõltuvad teistest liikmesriikidest ja sellest, mis teistes liikmesriikides toimub ja selle põhjuseks on ühisturg. kõik Eurotsooni liikmed teavad, et nemad sõltuvad teistest liikmesriikidest veelgi rohkem ähm, ühelt poolt ühisturu ja teiselt poolt ühisraha tõttu. Nad on näinud, mida võib tähendada kriis, see kriis on tekitanud kõigile pingeid ning eh, seetõttu oodataksegi, et Euroopa semester nii hästi rakenduks, nii hästi rakendataks kui võimalik. ma ei taha hakata siin komisjoni tööd põhjalikult lahti seletama, sest siis võtaksime üle justkui nende rolli, kuid ma tahaksin eh, rõhutada, et minu meelest on täiesti selge, et aastast kaks tuhat viis oleme me kogu aeg Eurotsooni liikmetele väga tugevalt südamele pannud, et nad peavad stabiilsuse kasvupakti rakendama, kuid mitte liiga jäigalt. ja seda ei olegi tehtud kuigi sellele on üles kutsunud nii Euroopa Keskpank kui komisjon kui teised liikmesriigid. samas me siiski oleme öelnud, et on olemas konkurentsi näitajad, mida tuleb väga tõsiselt jälgida ja millest kinnipidamiseks tuleb kaotada nii sisemised kui, sisemine kui välimine ebatasakaal. sest äh, tsoonis, kus valitseb ühisraha, on Euroopa Keskpanga sõnum väga selge, üksteist ja pool aastat hiljem on inflatsioon vähem kui kaks protsenti. nüüd me püüame vaatama, mis saab järgmise kümne aasta jooksul, me soovime, et see number jääks endiselt alla kahe. me muidugi ei saa tulevikku ette näha, kuid me saame öelda, et tehke sobivaid otsuseid, sest te elate suures stabiilses ruumis, mida meie omalt poolt tagame. kuid ühiku kulud tõusevad väga kiiresti, kui liikmesriigi inflatsioon on kõrgem keskmisest, kui nominaalhinnad tõusevad liiga kiiresti, siis selle ühtse ruumi stabiilsus kaob ja teatud perioodi jooksul tekivad probleemid kõigi jaoks. see on Euroopa Keskpanga sõnum kõigile asjaosalistele riikidele, sealhulgas Portugalile. proua Kratsa Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. ε, κύριε... Aitäh! Lugupeetud president! Kreekas on seda küsimust väga palju arutatud ja ma tahaksin küsida nüüd midagi oma koduriigi kohta. ma tahaksin äh, teada, mida teie arvate, sest et on väga palju kitsendavaid meetmeid võetud, see on omakorda majandust mõjutanud ja nüüd on äh, meil tekkinud küsimus, kuidas mõjutab turgu vahendite piiratus. Äh, ma tahaksin küsida millegi kohta, mida väga laialt on kajastatud Kreeka ja, ja rahvusvahelises pressis. mis hakkab juhtuma pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat? täidesaatev nõukogu on äh, selle vastu, mis on ette nähtud, aga ometigi Rahvusvaheline Valuutafond on teinud teatud ettepanekuid. Äh, mida teie arvate kolmanda osapoolena, kas te leiate, et äh, komisjoni, Euroopa Keskpanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi seisukoht ei peaks mitte olema selgem, sellepärast et äh, kui meil ei ole selgeid äh, seisukohti, siis me ei suuda ju saavutada eesmärke, mis me oleme endile püstitanud. ma tahaks öelda ühte asja väga selgelt. kas te küsiksite Ben Bernakeelt selgitust selle kohta, kas California, Massachusetts, Alaska ja teised äh, USA osariigid teevad seda või teist, kuidas talle tundub. meil on oma seisukoht. me kõik peame tegema külmaverelise otsuse miljonite, sadade miljonite inimeste nimel, kuusteist eurotsooni riigi, liiget on meil praegu ning järgmisel aastal seitseteist iga juhtnõukogu liige peab olema ekspert kolmesaja kaheksakümne viie miljoni inimese alal ja kõigil neil on äh, samaväärne hääleõigus, üks inimene, üks hääl. ükskõik, kas äh, see inimene on liikmesriigi X või liikmesriigi Y esindaja, ükskõik kui suur on see riik, palju seal inimesi elab, igal esindajal on üks hääl seega mõni võib-olla esindab ühte miljonit inimest, teine kahtekümmet, kuid ikkagi on neil kõigil äh, üks hääl ning lisaks on äh, direktoraat ehk äh, ähm, täitev organ ja sellel on kuus liiget. meie peame kõikide nende inimeste jaoks tagama hinnastabiilsuse. ma juba ütlesin, mis see töö endaga kaasa toob Teil on valitsused, mis vastutavad kõik oma liikmesriigi poliitika eest. Teil on nõukogu, kus tulevad kokku ministrid ja kes peab jälgima nende poliitikate täitmist. meie ei ole aluslepingu järgi tegelikult kohustatud tegema valitsuste või nõukogu tööd nende eest ära. siis on veel komisjon, komisjon peab hindama seda, mis toimub ja tegema vastavad soovitused. ja meie ütleme külmavereliselt, et kõik need äh, organisatsioonid ja asutused ja organid peavad tegema oma töö ise ära. selline on meie sõnum. ma leian, et äh, kasulik ja mõistlik on seda teile praegu meenutada, sest äh, meie töökord näeb ette kindlad ülesanded. teatud olukordades me muidugi ütleme, mida me arvame ja anname nõu kuid veel kord, me vastutame kogu Euroopa eest ja nõukogu, komisjon ja liikmesriikide valitsused peavad tegema ära selle, mis on nende kohustus. mina võin ainult öelda seda, mida ma näen. ehk siis me oleme, mina olen näinud väga tõsist muudatust, mis puudutab äh, Kreeka makro poliitilise trajektoori muutumist. meie ise soovime, et see muutus toimuks. me kutsusime Kreekat üles seda otsust ja seda muutust läbi viima. me ütlesime, et Kreeka vajab kogu tarkust, mis neil on, et riik kriisist välja juhtida, et nad peavad selleks tegema koostööd komisjoniga ja nüüd me siis ütleme, et jah, nad liikusid õiges suunas ja meie praegune sõnum on, et nad peavad rakendama ja jõustama neid meetmeid, mille nad on vastu võtnud meie meelest on need head meetmed ja nende meetmete täitmist äh, seiratakse ja kontrollitakse pidevalt kord kvartalis, ühelt poolt siis IMF ning teiselt poolt komisjon äh, ja, ja ka meie. kui seda tööd tõesti tehakse nii hästi, kui me praegu arvame ja loodame, kui see töö on tõhus, siis eeldatavasti seda tööd ka tunnustatakse ja see töö muudab seda, mida üldiselt Kreekast arvatakse. aitäh! aitäh, Gunnar! aitäh! lugupeetud äh, härra Trichet, meil on vaja tugevaid vastupanusüsteeme, nagu te ise olete rõhutanud, kuid äh, selleks, et meil oleksid sellised finantssüsteemid, mis on vastupanuvõimelised, on meil vaja stabiilseid äh, riigiressursse, stabiilset majandusruumi ma nimetaksin seda holistlikuks lähenemisviisiks, mis on kahtlemata kummaline väljend, kuid ikkagi. täna on keskmine eelarve defitsiit Euroopa Liidus seitse protsenti. võib-olla seda saab ühe protsendi võrra kahandada. seda siis aastaks kaks tuhat seitseteist ning seejärel on veel vaja vähendada riigivõlga ja eesmärgiks on võetud aasta kaks tuhat kakskümmend. aga kõige selle kõrval tuleb saavutada ka majanduskasv, sest muidu ei ole võimalik vähendada riigivõlga ja eelarvedefitsiiti. ja see tähendab seda, et meil on tegelikult vaja ka teisi tegevusi selleks, et äh, stimuleerida majanduskasvu. muidugi ei kahtle keegi kärpekavade vajalikkuses, sest me oleme näinud, et iga kord, kui keegi kärpekava äh, üritab vastustada, siis äh, tekivad uued probleemid. ma tahaksin seetõttu teie käest küsida, et äh, kuidas peaks finantsturgusid reguleerima, ilma et tekiks teisene krediidikriis just nende kärbete tõttu ei piisa sellest, et me ütleme, et äh, finantssüsteemid peavad olema vastupanuvõimelised, kui me ei mõtle sellele, kuidas majandus muuta vastupanuvõimeliseks. kas te võiksite meile rääkida sellest tasakaalust? mõnikord äh, tekib äh, nende erinevate eesmärkide vahel ja erinevate reformide vahel tõeline vastuolu, aitäh! aitäh ka teile! kaks märkust. üks neist puudutab eelarvepoliitikat Te ise räägite keskmisest, suurusjärkudest, eelarve puudujääkidest. Te ilmselt mäletate isegi, et kui me rääkisime läbi Maastrichti lepingu asjus, siis me rääkisime kolmeprotsendilisest defitsiidist ja kõik pidasid isegi seda numbrit väga suureks. nüüd on aga äh, Euroopa Liidu liikmesriikide keskmine eelarve defitsiit palju suurem. loomulikult äh, on see teatud määral mõistetav, sest me oleme kogenud kriisi, mis on kõige raskem alates Teisest maailmasõjast. aga ometi, kui me mõtleme sellele, et keskmine eelarve defitsiit on seitse protsenti, see tähendab, et mõnes riigis veel palju suurem, siis tegelikult äh, oleme me jõudnud nii-öelda miinus kahe ajajärku, see lihtsalt ei toimi. ja kui me mitte midagi ette ei võta, siis me kaotame viimase usalduse, mis praegu veel tarbijatel on ja kui kaob see usaldus, siis lõpeb tarbimine, sest inimesed teavad, et neil on raske arveidki ära maksta. ettevõtted lõpetavad investeerimise, sest eh, kellelgi ei ole mingit kindlust, et investeering suudab end turutingimustes tasa teenida. see tähendab seda, et me ei peaks ennekõike ütlema, et kui me nüüd mitte midagi ei tee, või veelgi suurendame defitsiiti, siis on olukord igal juhul parem. sest äh, kõik läheb siis lihtsalt lineaarses joones edasi. ei, see pole tõsi. kui me mitte midagi ei tee, siis muutub olukord veel halvemaks. minu seisukohast on see täiesti selge. kuid mind on ignoreeritud ka minevikus ja teisi neid hoiatavaid hääli on ignoreeritud, ma saan sellest aru see on küll osa põhjusest, miks me oleme praegu kriisis, kuid üldiselt saavad kakskümmend seitse liikmesriiki praegu aru, et asjad on halvad ja tuleviku muutmiseks tuleb midagi teha. globaalsel tasandil sellest võib-olla ei saada veel aru. teine küsimus, mida te samuti puudutasite, on reguleerituse küsimus. Te küsisite, kas ei peaks uute määruste ja standardite puhul mida on vastu võetud ja mida nüüd hiljemgi vastu võetakse, mida me praegu ette valmistame, kas nende käigus püütakse maha suruda majanduskasvu? kui te loete rahvusvahelisi väljaandeid, siis te leiate, et mõlemat äh, poolt tegelikult esindatakse. ühelt poolt öeldakse, et te olete liiga arad, on mõttetu loota, et me jõuame on mõttetu karta, et me jõuame tagasi aastasse kaks tuhat kaheksa ja näeme, kuidas kaardimajak kokku kukub. ei, me peame kindlasti tegelema kapitali kogumise ja kapitali nõuetega. kindlasti olete te neid artikleid lugenud. ja teised artiklid ütlevad, et, et te lähete oma plaanidega liiga kaugele ja te tegelikult kahjustate majanduse taastumist. Äh, ei tohi võtta uusi laene, ei tohi nii palju raha ringlusse lasta, sest kindlasti tekib siis uus krediidikriis, see on juba väga lähedal. me püüame seetõttu tõepoolest saavutada õiget tasakaalu. me peame olema mõistlikult kindlad, et meie teguviis on õige ja kui ma võtan kokku selle, mida arvavad minu kolleegid nii Euroopa tasandil kui üleilmsel tasandil, siis ma ütleksin, et me peame olema mõistlikult kindlad, et kokkuvõttes meie teguviis tagab süsteemi tugevuse ja vastupanuvõime ja me peame olema võimelised inimestele ütlema, et nad tegelikult saavad usaldada panku, mis ähm, on osutunud lähiminevikus väga nõrkadeks ning me peame loomulikult tagama selle, et me majanduskasvu ei kahjustaks. me ei tohi ise hukutada seda majanduse taastumist, mis on juba alguse saanud. see on kõik. aitäh, aeg muudkui läheb. nii et palun mõelge ka neile, kes alles hiljem sõna saavad, Leonardo. Grazie, president suur tänu, proua esinaine. tänases ähm, ettekandes ähm, te rääkisite te meile, härra Trichet, kui ma õigesti aru sain, äh, et äh, teise kvartali arengud olid äh, majanduskasvu osas positiivsed. kui palju sellest tuleneb eksportidest ja kui palju euroriikide sisenõudlusest ja siis teises osas, mis puudutas majandus- ja rahandusarenguid, olite te märkimisväärselt ettevaatlikum oma sõnastustes ja rääkisite ka ebakindlusest. miks nii, kas te kardate, et eurot asutakse devalveerima või otse vastupidi? kuidas me saame hoida ära fiskaalset koli-, konsolideerimist ja struktuurilisi äh, äh, meetmeid, mis äh, meie majandust negatiivselt mõjutaksid. ma arvan, et kõik see on seotud usalduse taastamisega, mida ka teie siin olete sageli välja toonud. Thank you very, very much indeed. tõesti suur tänu teile selle küsimuse eest. Teie esimene küsimus teises kvartalis majanduskasv oli märksa parem, kui ette arvasime ja seda tänu äh, sisenõudlusele ja mitte niivõrd äh, tänu teiste riikide nõudlusele. nii et äh, ma ütleksin see, see üks, ainult üks protsent oli äh, tänu, äh, tänu välisnõudluse äh, suure, suurenemisele null koma üks protsenti välisküljest võib öelda ja null koma kaks ja siis null koma seitse sisenõudlusest, kus kaasa, tuleb äh, arvestada ka tarbimise faktorit, ehk siis näismised, millist nad toovad edasised arengud. ei saa öelda, et äh, meil oleks olnud midagi üllatuslikku, positiivset äh, välisnõudluse osas. me oleme jäänud ettevaatlikuks oma sõnastustes sellepärast, et oma analüüsides, oma prognoosides äh, me ei äh, näe äh, meie majanduskasvu profiilis suuri muutusi. ma toon teile väga lihtsa näite siinkohal. me oleme vaadanud üle kasvunäitajad sel aastal. meil oli oma määrade ulatus äh, umbes ühe, piiris oli keskpaik ja sel aastal oli meie kesk, määratud prognooside keskpunktiks üks koma seitse, nii et, et kasv on, aga mitte, aga mõõdukas, aga see ei tähenda seda, et äh, samas, et äh, järgmise aasta prognooside profiil oleks muutunud. ja see määrade ulatus äh, on samasugune järgmiseks aastaks üks koma kaks protsenti kuni neli äh, protsenti ja see pluss äh, kaks, null koma kaks protsenti on üle kantud kahe tuhande kümnendast kahe tuhande üheteistkümnenda aastani, sellepärast et me oleme juba kahe tuhande kümnenda aasta keskmist majanduskasvu hinnanud ja arvesse võtnud, nii et ma arvan, et me peame olema siin väga hoolikad, väga ettevaatlikud me näeme küll, et me olime majandustaastumise äh, kiirust alahinnanud äh, praeguseni, kuid äh, me samas leiame, et oleks ennatlik jällegi kuulutada end võitjaks ja arvata, et võime nüüd käed rüpes istuda ja ja et me oleme jõudnud väga positiivse majanduskasvu ajajärku, ma arvan, et me peame olema väga ettevaatlikud. mis puudutab tulevasi kvartaleid, siis äh, minu järeldus, äh, lähtudes teie küsimusest, oli, et me peame oma kasvupotentsiaali suurendama, seda tuleb teha, võttes arvesse ka seda, et Euroopa demograafiline, demograafia ei ole eriti dünaamiline ja tegelikult Ameerika Ühendriikide ja Euroopa üheks suureks vaheks ongi just nimelt, nimelt demograafilised näitajad, kui me võtame näiteks majanduskasvu inimese kohta, siis Ameerika Ühendriikides, Euroopa Liidus ja euroalal, võtame siis näiteks euroala, sellepärast et siis ma olen arvudest kin-, arvudes kindel, siis üks protsent on see majanduskasv olnud euroalal äh, inimese kohta viimased kümme aastat äh, ja üks koma üks protsenti Ameerika Ühendriikides, aga kuna demograafilised näitajad on väga palju dünaamilisemad Ameerika Ühendriikides, äh, on majanduskasvu näitajad üldiselt märkimisväärselt erinevad, seda tänu demograafilistele näitajale, nagu ma ütlesin ja potentsiaalne kasv isiku kohta on probleemiks ja meie jaoks on vastuseks siin struktuurilised reformid ja veel kord struktuurilised reformid. suur tänu! suur aitäh, härra Trichet! tahaksin teid õnnitleda kõigepealt ja tahaksin õnnitleda Euroopa Keskpanka. aga ma pole kindel selles, et need eesmärgid langeksid kokku panga peamiste eesmärkidega. osad kriitikud väidavad, et on ohte, eh, mis on seotud eh, liiga suure sekkumisega. ja ma tahaksingi küsida, mis te sellest arvate. ja teine küsimus puudutab eh, ülemaailmset reformi kriisi olukorras. mina ei ole kõike tõlgendanud nii nagu teie, eriti mis puudutab finantstehingute maksustamist. minu küsimus oleks järgmine. kas me ei peaks sügavamat reformi läbi viima, sellepärast et eeskirjade reformimisest võib-olla ei piisa, siin on vaja ka muuga arvestada, nagu makromajanduslik koostöö ja fiskaalküsimused kardan, et liiga konservatiivne poliitika tegelikult tähendab seda, et me ei reageeri piisavalt tugevalt kriisile. suur tänu! mis puudutab mittestandardseid meetmeid, meetmeid, siis ma ütleksin, et kõik meie meetmed on kujundatud selleks, et reageerida erakorralistele olukordadele. et meie rahanduspoliitika üleminekumehhanismid peavad toimima võimalikult korrektsed. ja seetõttu oleme me otsustanud nende erakorraliste meetmete kasuks, mis on ähm, likviidsuse piiramatu määr äh, kindlaks määratud määraga ja seda otsustasime me kahe tuhande kaheksandal aastal äh, septembris, äh, nagu ka teised meetmed, riigivõlakirjad, võlakirjade ostmine. kõik meie meetmed olid ette nähtud selleks, olid ette nähtud ülemineku tagamiseks ja standardmeetmed peaksid olema äh, seotud, kõik meetmed peaksid olema seotud meie mandaadiga hinnastabiilsuse vallas, see on meie ülesanne, seda Euroopa inimesed meilt tahavad ja see on oluline ka üldise finantsstabiilsuse seisukohast, kui meil ei ole neid alustalasid, siis meie olukord oleks finants stabiilsuse vallas märksa hullem mis puudutab äh, pankade tehingute ja, ja muude selliste maksude makses, siis ma kordaksin veel kord, et meie ei ole finantstehingute maksu poolt. ja pankade osas äh, oleme me alati öelnud seda, et me tahame uusi standardeid, äh, mis võimalikult hästi võimaldaksid meil tagada finantssektori vastupidavust ja kui me oleme selle eesmärgi saavutanud, siis võivad valitsused otsustada maksundusega seotud lahenduste kasuks. selle kohta on eelmis-, väga erinevaid seisukohti nii Euroopas kui ka maailma tasandil. ma mõistan kõiki neid seisukohti ja ma kujutan ette, et just nimelt hil- ja, ja ma saan aru, et äh, hiljutised kogemused on põhjustanud äh, need äh, seisukohad, mis on olnud väga traumaatilised ja maksumaksja on pidanud pankse toetama ja seetõttu maksumaksja tahab, et nüüd pankasid asutakse maksustama ja pärast selliseid kui selliseid kogemusi poleks, siis sellist soovi ka, see soov ei oleks nii tugev aga meil aega eriti enam ei ole, aga Wolf, kõigepealt sulle suur tänu, äh, proua pre-, äh, esinaine, härra president, suur tänu, te rõhutasite oma avasõnavõtus, kui oluline on Euroopa Liidu, Eurotsooni ja Ameerika Ühendriikide vaheline koostöö, et kaks, G kakskümmend jättis meile aga mulje, et just nimelt äh, seda kavatsetaksegi teha et pakutakse äh, ühesuguseid lahendusi, aga nüüd kaks aastat äh, hiljem, kui see, pärast seda, kui sellest räägiti, mina isiklikult, kui ma vaatan, mida tehakse Ameerika Ühendriikides ja mida tehakse Euroopa Liidus, tõden, et erinevused on ikkagi vägagi põhjapanevad, on küll ka kokkulangevusi, aga siiski erinevused on väga tõsised ja ma olen pettunud. me ei saa siin rääkida G kakskümmend lähenemisest ja kui ma räägin siin finantssektorist, siis minu äh, koduriigis Saksamaal pangad, mida valitsus äh, päästis ja mis kuuluvad valitsusele, maksavad juba boonuseid, mis on äh, mitmeid kordi suuremad kui mõned kuud tagasi ja inimestel on tunne, et tegelikult asjad lähevad vana rada pidi ja keegi ei ole mineviku kogemustest õppinud ja teiseks äh, Euroopa Äh, finantsalused, äh, need tuleks üle vaadata, me, kas me ei peaks juba hakkama selleks ette valmistuma praegusel hetkel, keegi meist ei tahaks, et Kreeka, Iirimaa satuksid tulevikus samasugustesse olukordadesse, nagu nad on sattunud pool aastat tagasi. võib-olla meil oleks vaja uusi finantsrežiime äh, ja maksujõuetuse režiime oma päevakorras. On the first issue mis puudutab esimest küsimust siis ma olen äh, nõus, et olukord on äärmiselt keeruline ja väga raske on meie demokraatlikus ühiskonnas äh, tagada, et äh, kõiki samme tehakse ülemaailmse üksmeele alusel ja täiel määral kooskõlastatult. aga ma arvan, et te olete võib-olla Äh, liiga karm oma sõnavõtus, äh, sellepärast et on küll erinevusi, aga, aga võtame siin näiteks Euroopa süsteemse risk, süsteemsete riskide nõukogu. Äh, kas me oleksime võinud arvata, et me arutame sellest üksikasjalikult Ameerika Ühendriikidega? jah, on, on valdkondi, kus meil on oma ajaloolised alused, omaenda lähenemine ja meie lähenemine ei ole ühel ja teisel pool Atlandi ookeani täpselt ühesugune, kui meie, kuid meie inspiratsiooniallikud on ühesugused ja seda süsteemsete riskide valdkonnas ka. just nimelt seesama süsteemsete riskide hindamine on meie ühine element, seda varem ei olnud ja me püüame luua keskpangale lähedalt sellist üksust, mis süsteemseid riske hindaks ja ma ei tahaks siin olla liigs-, liigselt endaga rahulolev või suhtuda sellesse küsimusse naiivselt, kuid ma leian, et ülemaailmsete saavutuste ja pingutuste eh, hinnang võiks olla pisut eh, nüansirikkam kui teie oma ja mis puudutab eh, näiteks pangandust ja panganduse reguleerimist, siis selles valdkonnas meie läbirääkimised Ameerika Ühendriikidega ja ka teiste riikidega, mitte ainult tööstusriikidega, vaid ka arengu, arenevate riikidega, siis me ei tasuks olla nendes küsimustes väga negatiivsed. ma ei tahaks siin olla enesega rahuloleva ja meil ei ole aega käed rüpes istuda, aga siiski. aga mis puudutab äh, neid äh, režiime, siis jah me peame nüüd midagi ette võtma. Äh, makropoliitikate valdkonnas, fiskaalpoliitika valdkonnas ja, ja rahastute valdkonnas ma arvan, et meil peaks olema oma, äh, me, me peame otsustama, milline saab olema meie lähenemine, meie lahendus, kui meil äh, õnnetuseks võib-olla ei õnnestu seda ära hoida. selliseid, selliseid arenguid tulevikus ära hoida question. Äh, vielen Dank. Äh. suur tänu. härra Trichet. ma vabandan, et jäin täna pärastlõunal hiljaks. mis puudutab äh, seda võlgade koondamist äh, või pooling debt, siis meil on kolmeaastane päästmise me mehhanism ja meil on kolm aastat ka struktuuriliste reformide läbiviimiseks, aga ühel või teisel päeval tekib päev, kus meil tuleb instrumendid paika panna ja, ja püsivaks. praegusel hetkel euro võlakirjad on tulekul poole ja millised on äh, teie hinnangud äh, me vajalikest meetmetest? kas te arvate, et tulevikus oleks vaja äh, rohkem harmoniseerimist, ühtlustamist, võtame näiteks äh, sellised asjad nagu pensioniiga, sotsiaalpoliitika erinevad elemendid, äh, ettevõtete maks, võtame näiteks Iirimaa, kus on konkurentsi moondamine igapäevane nähtus ja massiviisiline, kas see liikmesriikide kriis, mitte niivõrd eurokriis, vaid liikmesriikide kriis, ütleksin ma, nagu ka teised kriisid minevikus äh, olnud meile inspiratsiooni, kas need, kas ei ole meile inspiratsiooniks tulevasteks äh, algatusteks? keskpank võib jääda sisese äh, sõltumatuks, aga liikmesriigid peavad võib-olla siiski meetmeid võtma, mida toetavad äh, enamus. ECB e is independent keskpank on sõltumatu, on äh, äärmiselt kirglikult sõltumatu ja me jätkame oma sõnumite edastamist ja nagu ma ütlesin, on meie sõnumid väga lihtsad. meil kõigil on oma vastutusvaldkonnad, meie ülesandeks on hinnastabiilsus äh, ja oleme seda ka saavutanud minevikus, kavatseme seda teha tulevikus, teie aga peate saavutama selle, mis käib siseturu ja si-, ja ühise valuuta juurde. me jätkame selle ütlemist. aga meil paistab, et me oleme siin jutlustajaks kõrbes. vähemalt olime seda minevikus, kuid nüüd näeme, kuidas äh, maailma kriis, äh, suurim kriis maailmas pärast teist maailmasõda on olukorda muutnud ja eurovõlakirjade küsimus. kui eurovõlakirju on vaja selleks, et riigieelarvesse raha tuua, siis me oleme selle vastu ja ma arvan, et siinkohal on teatav vastutuse kadu, vastutuse, vastutusest loobumine ja ma siin aga ei räägiks stabiilsusfondist, äh, nagu siin on hiljuti räägitud, see otsus on äh, valitsusjuhtide otsustada ka ja fondi loomine piiratud ajavahemikuks, äh, mis on siiski ette nähtud pikema ajaga seotud küsimuste või probleemide likvideerimiseks, kujutage ette, et mingisugused probleemid kehti-, kestavad veel neli aastat või probleemid nelja aasta pärast on uued, võib-olla tekivad uued probleemid, eks siis näeme. aga ma arvan, et me peame oma töö ära tegema äh, ja seda ennekõike ennetuse valdkonnas. Äh, kuid äh, see ette teadmise võimalus, kuidas käituda siis, kui paraku peaks mingi selline probleem tekkima, on loomulikult oma küsimus, aga iga valitsus peab tegema oma töö, nõukogu peab tegema oma tööd, komisjon peab tegema oma töö, meiegi peame oma ülesanded täitma tegema seda, mida meilt on nõutud, me teeme seda väga hästi, äh, nii et paistab, et kuna meie, meil on õnnestunud väga pikka aega juba hinnastabiilsust taba, äh, tagada, siis äh, meie saavutused otsekui unustatakse, eks ole. ja võib-olla meie olukord äh, muudab meie vastutuseks ka nii-öelda seda sõnumite edastamise parlamendile, ka täidesaatvale küljele jah, ja loodetavasti äh, teie kire, kirg, kirg aitab meil ka meie probleemid lahendada sama tõhusalt. E, suur tänu, proua esinaine, härra Trichet, härra Langen rääkis sellest, kuidas oleks võimalik äh, kooskõlastada näiteks liikmesriikide pensioniea poliitikat, mina tahaksin teilt küsida, mida teie arvate? mida teie arvate aruteludest erinevates liikmesriikides ja liikmesriikide vahel nõukogus paindlikkuse osas äh, riigivõla arvutustes? võtame seda näiteks äh, ülekannete küsimuses äh, sõltumatutele pensionifondidele, ma, kui ma õigesti olen aru saanud, saanud, siis üheksa liikmesriiki räägivad, et oleks vaja erikohtlemist ja ma tahaksin teilt küsida, teilt äh, konvergentsi kriteeriumite kaitsjalt, äh, mis oleks äh, sellise kinnitava otsuse või positiivse, nende jaoks positiivse otsuse mõju Euroopale. ja kas me ei peaks praegu rääkima tulevastest äh, survetest liikmesriikide eelarvetele, mina, ma mõtlen siin ennekõike siis äh, pensionifonde, pensionitega seotud kohustusi, praegusel hetkel äh, defitsiitide aruannetes ei ole see, neid arvesse võetud. jah, ma arvan, et te tõstatasite siin väga tähtsa küsimuse. ma olen nõus, tegemist on paradoksiga. kui me praegu arvutame Äh, üldiseid äh, kohustusi seoses pensionitega. Need, kelle olukord on kõige parem äh, keskpikemas perspektiivis ja pikas perspektiivis, satuvad ohvriks meie raamatupidamise protseduurist lähtuvalt. ma tean, et te, teil on Teie jutul on tera sees, teie oma koduriigi jaoks on tegemist väga tähtsa küsimusega. ma olen nõus, tegemist on tõsise probleemiga ja see probleem vajab lahendamist. ma ei tea täpselt, kuidas praegusel hetkel, kuid ma olen nõus, et probleem vajab lahendamist, praegune lähenemine on ebaõiglane. me hindame reaalset olukorda ebaõiglaselt. härra Trichet, ma ei sea küsimärgi alla äh, fiskaalse, ambitsioonika fiskaalse konsolideerimise vajadust mõnes liikmesriigis või äh, liikmesriikide grupis, kuid nõuda kõikidelt liikmesriikidelt äh, sellist lähenemist, nõuda sellist ühist mudelit, ühist filosoofiat, mis peaks kõigile sobima, minu arvates see on liialdav. Öeldakse, et me oleme jõudnud sinna, kus öeldakse, et kokkuhoid on parem kui kulutamine ja ekspordid on paremad kui import ja nii edasi ja nii edasi. Äh, äh, paistab, äh, see, see on minu arvates nagu samasugune nõuanne, et öelda mõnele inimesele, et astu kasti otsa selleks, et üle inimeste näha, kui seda kõigile anda, siis pole sellest mingit kasu. ma tahaksin sellega seoses küsida, et kas Euroopa Keskpank ja mittestandardsed meetmed, kohandav finantsstabiilsus, kas kas see on mõistlik, kui kõik need kokkuhoiumeetmed võetakse kasutusele kõikides liikmesriikides üheaegselt? suur tänu selle küsimuse eest, mis puudutab äh, meie poliitikat, äh, siis äh, me leiame, et see on kohandamispoliitika ja me leiame, et meil on oma standardmeetmed, mis sobivad hinnast ja piisuse osas need on standardmeetmed ja siis on mittestandardsed meetmed, mis võtavad arvesse seda, et turud ei toimi täiuslikult ja see, need aitavad meie rahanduspoliitikat korrektselt rakendada ja me võtame kõik meetmed, mis on hädavajalikud selleks, et hinnastabiilsus tagada, ükskõik millised tingimused ka ei oleks, ükskõik millised oleksid uued arengud, mis on, tulenevad arengutest Euroopa sees või Euroopa väljas, Euroopast väljas meie vaatlejad hindavad mineviku äh, õppetunde ja on sellest lähtuvalt teinud ka oma järeldused tulevikuks ning äh, ma võin teile öelda, meil äh, lähtuvalt oma hinnangutest on meil võimalik mitte liigselt ära kasutada deflatsiooni ja inflatsiooni riski ja lähtuda kindlatest näitajatest, ma leian, et me peame olema väga ettevaatlikud. kõik riigid, suurem osa riike ei ole olukorras, kus majandus areneks lineaarselt ja kus saaks lahenda, rakendada öö, äh, suures osas riikides ei saa lahend-, rakendada lineaarseid äh, meetmeid. väga paljudes olukordades tuleb arvesse võtta mittelineaarseid äh, arenguid ja keskpikas perspektiivis kindlustavaid äh, fiskaalpoliitilisi meetmeid võttes oleme me veendunud, oleme siiski paremal positsioonil kui muidu. me, sellepärast et ma rõhutaksin, me peame siiski praegusel hetkel äh, võtma arvesse usalduse puudust äh, ja väga paljud meetmed, äh, kui neid võtmata jätakse, jäetakse, on veel negatiivsema mõjuga. see on meie otsus, meie ise, nagu ma ütlesin, jätkame pingutusi selle nimel, et tagada usaldusväärne hinnastabiilsus keskpikas perspektiivis ma olen maininud korduvalt laenude raha kogumite arenguid ja see on ka seotud teie küsimusega ja ma tahaksin öelda, et täna hommikul saime viimased hinnangud üks koma üks protsenti, null koma kaks protsenti oli näitaja juulis ja juunis samuti ja kui ma vaatan, äh, siis tegemist on ka majapidamislaenude äh, sektoris teatava suurenemisega ja ettevõtete laenude osas on negatiivsed näitajad pisut paranenud äh, ja muutunud, liikunud positiivses suunas. ja meie analüüsid näitavad, et asjad liiguvad dünaamilisema turu äh, suunas, mis äh, ei ole üllatav, sellepärast et pärast marand-, majanduslangust äh, reeglina tuleb laenusektori hakkab lae-, laenusektori töö taastuma, kõigepealt äh, majapidamiste sektoris ja siis seejärel ka ettevõtte laenude osas ja tegemist oli ju väga tõsise majanduslangusega, nagu me kõik teame. ja Ricky Ford, viimane küsimus, suur tänu! ja suur tänu, härra Trichet, teie kommentaaride eest, mis puudutavad jätkusuutlikku finantspoliitikat ja stiimuleid defitsiitide äh, kontrolli all hoidmiseks. ma tahaksin rääkida sanktsioonidest. kui indiviididel on mingeid probleeme, siis kutsutakse meid üles oma meid kokku hoidma ja meie kalleid krediitkaarti pooleks lõikama, kui me oleme sattunud Äh, laenu, kui meie laenukoormus on muutunud liiga suureks äh, ja nüüd, kui me räägime liikmesriikidest, siis räägid, mõned teevad ettepaneku rakendada trahve ja mõned äh, tahavad rahalisi vahendeid tagasi hoida ja sellelt riigilt raha ära võtta just sel hetkel, kui seda raha sellel riigil oleks kõige rohkem vaja. ma vaatasin ka intressimäärasid ja öö, riskijagamise süsteemi, mis paistab olevat Äh, äh, ka sage- ja sageli kalleid laenamismooduseid, ühesõnaga kõr-, suured trahvid, suured intressimäärad, kõrged äh, laenukulud, kas see ei tähenda mitte seda, et me anname nendele hädas olevatele liikmesriikidele lihtsalt kallid krediitkaardid ja me ei suuda aidata neid kaasa oma defitsiiti kontrollima? suur tänu selle küsimuse eest, loomulikult ei ole see üllatav et kui keegi on käitunud kohatult, siis tuleb selle eest ka oma hinda maksta. ja loomulikult äh, abi peab tulema, abi tuleb hinnaga, mis on kallim kui äh, muidu ja see hind tuleb äh, nii-öelda teiste ja see abi tuleb teistelt valitsustelt, kes kes äh, ei taha, et äh, nad ise satuksid moraalselt riskantsesse olukorda, äh, sellepärast et kui liiga lahkelt abikätt ulatada, siis see kutsub otsekui üles seda abi ka tulevikus paluma. nii et äh, minu arust on selline lähenemine loogiline ja ma ei saa öelda eh, teile, et me peaksime tegelikult reageerima teistmoodi. ma arvan, et sellistes olukordades äh, Äh, pigem me peame keskenduma selliste olukordade ärahoidmisele, sellist olukorda ei peaks tekkima ja kõik parlamendid peavad äh, sellistesse küsimustesse suhtuma tõsiselt, ma olen kindel, et ka teie suhtute sellesse tõsiselt ja jälgite arenguid tähelepanelikult. suur tänu! ja suur tänu ka nende küsimuste eest, äh, väga paljud küsimustest ja said väga kirgliku vasu-, vastuse osaliseks. me kohtume kolmekümnendal novembril uuesti siin ja minu teada kell neli kolmkümmend. suur tänu teile! ja meie jätkame oma koosoleku päevakorraga siis, kui Keskpanga president on saalist lahkunud. suur tänu! Okay, those who are leaving could do so quickly and quietly uh,, then we. Need, kes tahavad ära minna, peaksid minema vaikselt. et meie, kes me siia jääme, saaksime edasi minna punktiga kuus, kus räägitakse majandushaldus- ja stabiilsusraamistiku parandamisest äh, Euroopa Liidu, eriti Eurotsooni jaoks. ja me hakkame arutama äh, Fera raporti, härra Fee raporti muudatusettepanekuid, kuid enne seda, kui annan sõna raportöörile, palun veel kord neid, kes tahavad ära minna, minna ära ja rääkida muid jutte kuskil mujal, et me saaksime siin saalis arutada neid muudatusettepanekuid, mida on esitatud päris palju um,. I can, I can do what they do in ma võin teha seda, mida tehakse alamkojas ja lihtsalt hakata osutama konkreetsetele isikutele, kes ei soovi istetöötaja vait olla. härra Fe. suur aitäh, suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine. nüüd ausalt öeldes raport majandusliku juhtimise ja Eurotsooni stabiilsuse kohta. siin on meil kakssada viiskümmend neli muudatusettepanekut tehtud ja ma tahaksin alustada sellest, et tänaksin kõigepealt fraktsioonide kolleege, kes on üles näidanud suurt tööviljakust ja tulnud välja nii paljude ideedega raporti osas. ja ma tahaksin ütelda raportöörina, et ma olen igati avatud ja valmis arutama neid muudatusettepanekuid, mis tehtud on. ja muuhulgas ma olen tegelikult astunud kontakti juba ka erinevate variraportööridega ja ma tahaksin ütelda majanduskomisjoni liikmena, et ma olen muidugi alati valmis ka dialoogiks. nagu me teiste arutelude käigus oleme näinud, siis äh, siin raportis on ära toodud kaheksa soovitust ning äh, kahe osas on tehtud väga palju muudatusi. esmalt makromajandusliku olukorra arengu järelevalve osas liikmesriikides ja Euroopa Liidus ja teine puudutab kasvu- ja stabiilsuspakti tugevdamist. ma tahaksin ütelda, et mitmepoolse kontrollraamistiku osas need muudatusettepanekud mis tehti näitajate kohta, siis näitajad on meie jaoks väga olulised, kui me tahame, et järelevalve toimiks. ja mis puudutab stabiilsuspakti äh, tugevdamist, siis siin on olemas teatud reeglid, äh, millele võlakontroll allub. raportis arvestatakse olemasoleva õigusloomega Euroopa Liidus. see tähendab seda, et on tehtud ettepanekuid ka tulevase, ähm, tulevaste muutuste kohta Euroopa õiguses, on tehtud ettepanekuid ka Euroopa väärtpaberite kohta taolised ettepanekud aga tähendavad seda, et tuleks aluslepinguid muuta, kui aga aluslepinguid ei muudeta, siis tuleks ikkagi vaadata, mis on positiivne, mis on negatiivne ning äh, kuidas toimida, kas neid alusleppeid saab muuta või mitte. Äh, me räägime siin peaasjalikult teisesest õigusest ehk siis ning sellest, mida saab ette võtta praeguste reeglite raames nüüd paar sõna nende aspektide kohta, kus meie arvamused lahknevad. siis me näeme, et esmalt on tegemist erandite küsimusega, samuti erimenetlused ja see tuleb kinni pidada kuuekümne protsendi nõudest SKT-st võlgade osas. selle kõigega peab järelevalve osas muidugi arvestama. ma arvan, et käesolev raport peegeldab väga selgelt Euroopa Liidu Parlamendi seisukohta, milles ollakse laialdaselt üksmeelel, samas aga on ka teatud uuenduslikke aspekte, millega on välja tulnud komisjoni nõukogu. sellele lisaks on vaja ka arvestada ka Euroopa Parlamendi äh, rolliga majanduslikus juhtimises ja tuleb vaadata, kuidas Euroopa Parlament äh, saab siin edendada ka suhteid liikmesriikide parlamentidega neis küsimustes. tahaksin lisada veel, et ma olen valmis arutama kõiki tehtud ettepanekuid, minu suhtumine on vägagi avatud, ma olen valmis dialoogi pidama teiega ja ma tahaksin ütelda, et Need arutelud, mis äh, toimuvad, saavad ainult kaasa aidata äh, raporti parandamisele. ja ma tahaksin lõpetada järgmiste sõnadega. ma loodan kogu südamest, et kui me asume hääletama viiendal oktoobril käesolevat raportit, et siis kõik läheb hästi ja ma julgen oodata ja loota, et nii see läheb ja seetõttu tahaksingi juba ette tänada kõiki kolleege. suur aitäh! Then... ma teen ettepaneku anda sõna kõikidele variraportööridele ja seejärel kõigile teistele soovijatele. suur aitäh! ütleb proua Ferreira, ma räägin äh, inglise keeles, et teha kiiremini kõigepealt soovin ma <clears throat> tänada ja õnnitleda härra Feiot, raportööri, et ta suhtub kompromissidesse nii avatult. ka minu arvates on vajalik, et parlament nii kriitilisel, kriitilise ja delikaatse teema puhul töötaks väga põhjalikult, et me jõuaksime ühise seisukohani ja sellise mõtteviisi esindajana olen mina sotsiaaldemokraatide nimel teinud mitmeid erinevaid muudatusettepanekuid ja olen olnud härra Feijoga ka väga tihedas kontaktis ning ka Rahvapartei ja liberaalide fraktsiooniga ja kõikide teiste fraktsioonidega, kes on soovinud esitada omapoolseid muudatusettepanekuid. meie omalt poolt püüame kinni pidada kompromissi vaimust nagu härra Feie juba mainis, on praegu valitsemas üldine kokkulepe määruste osas üks kuni kaheksa, kolm kuni kaheksa. kuid ma arvan ikkagi, et on väga oluline arutada mõningaid üksikasju. üks neist puudutab seda, millise raportiga meil on tegu. see vastab artiklile nelikümmend kaks, artiklile sada kakskümmend üks ja me peame komisjonilt küsima, mida nemad kavatsevad teha. isegi sellises valdkonnas, kus kõik on omavahel ühel meelel, on väga tähtis, et kui me palume luua näiteks kõrgetasemelise töörühma, või eh, kui me palume hinnata seda, kas on võimalik eh, luua Euroopa seirefond, isegi siis, kui me oleme kõik nõus, et seda tuleks teha ja meil on olemas vastav kompromissettepanek, on ikkagi tarvis eh, paika panna ka tähtaeg, millal meie esitame ettepaneku ja tähtaeg, millal komisjon peaks vastama. samamoodi tuleks tähtajad määrata siis, kui me räägime teostatavusest ja sellest, et on vaja teha raportit selle kohta, mida me soovime hiljem jõustada. me peame andma ka parlamendipoolseid soovitusi Eurogrupi töötajatele, sest äh, siin on praegu väga palju muudatusettepanekuid, kuid äh, raportöör ei ole veel moodustanud kompromissettepanekut sotsiaaldemokraat on esitanud omapoolse ettepaneku ja tegemist ei ole küll kriitilise tähtsusega küsimusega, kuid ikkagi tuleks seda uurida. Eurogrupi sekretäriaat ja Eurogrupp, Eurogrupi juhtkond, lisaks neile tuleks luua veel üks äh, struktuur välistegevuse jaoks ja me oleme teinud ka vastava ettepaneku. Euroopa Komisjoni asepresident vastutab ka välisasjade eest ning mulle tundub, et siin tuleks kindlasti vaadata neid küsimusi täpsemalt ja otsustada, mida parlament äh, omalt poolt tahaks näha kuid äh, minu fraktsioon on valmis läbirääkimisteks sest me tahame, et see tekst oleks jõulisem ja tõhusam selles suhtes, mis puudutab Eurogrupi juhtimist. nii et äh, need on siis äh, mitte määrused, vaid soovitused kolm kuni kaheksa. nüüd äh, esimese ja teise soovituse kohta. ma olen nõus, et probleemid on siin keerukamad ja mitmetahulisemad ning üks küsimusi, mida parlament ja meie komisjon peaks kindlasti uurima ja arutama, on see, kui palju on mõtet lahku lüüa ühelt poolt Eurogrupi kohustusi ja teiselt poolt Euroopa Liidu ühiseid kohustusi. ma tunnen siit ära mitmed Vicky Fordi ettepanekud, kus eh, Vicky Ford korduvalt ütleb, et Eurogrupp peab olema selgelt lahku löödud kõigest muust. ma arvan, et Eurogrupi liikmete nõudmised on iseenesest selged, kuid me peame mõtlema, kuidas juhtida suhteid Eurogrupi liikmete ja teiste riikide vahel, võttes arvesse, et paljud neist riikidest küll ei ole veel Eurogrupi liikmed, kuid kavatsevad sellega liituda. seega põhimõtteliselt arvan ma, et me ei peaks sundima kõiki võib-olla kindlalt määratlema, mida nad Eurotsoonis näha tahavad vaid pigem kallutada kõiki nägema, et mõju on vastastikune. et Eurotsooni liikmed ja mitteliikmed eh, eh, mõjutavad üksteist vastastikusest, eh, ühisturg, finantsturg, kõik on ju ühine. teiseks, teiseks üks detailsem valdkond, ma ei tea, kas on võimalik rääkida Danuta Hübneriga, kas ta on kohal sest kompromissettepanek kümme A on minu arvates väga huvitav. seal püütakse justkui ette ennustada, millist vastastikku mõju võivad riigid üksteisele avaldada. Danuta Hübner ütleb, et komisjon peaks paika panema künnise. ma ei tea, kas see on ikka praktiliselt teostatav ja kas see on ka mõistlik. selle kompromissettepanekuga on mul seetõttu mõningaid raskusi. mis puudutab riigivõlga ja eelarve defitsiiti, siis on selge, et need kontseptsioonid tuleb määratleda ühtselt, sest üks stabiilsus- ja kasvupakti puudusi ongi selles, et väga täpselt on määratletud eelarve defitsiit, kuid riigivõla jaoks on antud vähem kriteeriumeid. ma arvan, et see on oluline, sest kui riigivõlg on kuni kuuskümmend protsenti, lubatud riigivõla protsent on kuuskümmend, et kui see protsent ule-, ületatakse, siis ähm, tekivad automaatsed sanktsioonid, kuid me peame enne aru saama, kuidas riigivõlg üldse äh, tekib ja millest tuleneb äh, eelarve defitsiit üle kolme protsendi, sest äh, kui me seda äh, arvesse ei võta ja kui me ei võta arvesse nende kahe kontseptsiooni omavahelisi seoseid, siis tegelikult ei ole nende künniste, künniste kehtestamisest ju ka kasu. praktilises ja tehnilises plaanis ei ole minu meelest eh, nendele künnistele rõhumine mõistlik. ja ei ole mõistlik ka automaatsete sanktsioonide rakendamine veel üks asi, mida pean oluliseks ka poliitilises plaanis ja mida pean eh, poliitiliselt väga delikaatseks asjaks, on see, kui kaugele võiks minna poolautomaatsete sanktsioonidega, mida komisjon on välja pakkunud ja mida komisjon ka rakendab ilma hariliku menetluseta, mis näeks ette nõupidamist nõukoguga. tegemist on kriitilise tähtsusega küsimusega, mis on samas väga delikaatne. see kokkulepe, mille sõlmisid suuremad fraktsioonid seoses kriisikomisjoniga sellel on väga täpne sõnastus, seal räägitakse sellest, milline on komisjoni roll, kuid seal ei kasutata kurjasti ära õigusloomelisi menetlusi. ühest küljest võime me muidugi ette näha sanktsioonid, mida oleks väga palju, väga palju erinevaid sanktsioone, kuid kui nende rakendamise õigus on ainult komisjonil, siis võivad äh, tagajärjed olla kurvad. me teame seda ka rikkumismenetluse praktikast, me teame, et äh, ei piisa sellest, et komisjon võib äh, kehtestada sanktsioone, kui liikmesriigid kaasa rääkida ei saa, siis äh, on see olukord kummaline. komisjonil on oma kindel vastutusala ja lepingute täitmise kontrollimine on üks vastutusaladest, kuid see ei tähenda veel, et komisjon võiks suveräänsetele riikidele kehtestada poolautomaatsed sanktsioonid, ilma et teised suveräänsed liikmesriigid võiksid kaasa rääkida. ja lõpuks tahaksin ma öelda seda, et majandushalduse kontseptsiooni tõlgendamine praktilises elus on tähendanud seda, et me peame veelgi tugevdama stabiilsus- ja kasvupakti kuid majandushalduse kontseptsiooni eesmärk oli tegelikult tuua stabiilsuse kasvupakti kõrvale ka stabiilsuse ja tööhõivepakt, sest stabiilsuse ja kasvupakt on stabiilsuse pakt, kuid ei ole kaasa toonud majanduskasvu ning mõned sellised ähm, probleemid tulenevad sellest, et liikmesriikidel võivad olla küll ühed äh, horisontaalsed poliitikat, kuid neil ei ole ühist valuutat ja seetõttu ei saa nad eh, kõike teha ühtemoodi. ma arvan, et praegusel ajahetkel oleks mõistlik parlamendil teha konkreetsed ettepanekud kasvu- ja tööhõive pakti jaoks, mis aitaks kõiki liikmesriike tuua välja uusi meetmeid eh, eh, ka stabiilsuse kasvupakti kõrvale. see on väga oluline küsimus minu poliitilise fraktsiooni jaoks ja ma arvan, et tegelikult äh, on see tähtis kõikidele fraktsioonidele. meil tuleks siia sisse tuua reaalmajanduse dimensioon, sest äh, tuleviku tarbeks on seda vaja. kui me räägime Eurotsooni majanduse ja Euroopa Liidu majanduse haldamisest üldiselt. suur aitäh teile veel kord, äh, härra Feio. ma tahaksin üle korrata et me alles lepime kokku, kuid ei ole veel kokku leppinud ja loodetavasti saame seda teha kompromissi vaimus ning saavutada ühtse ja tugeva parlamendi seisukoha. aitäh! aitäh, Ramon! Voy a utilizar la lengua castellana porque es la lengua con la cual... Aitäh! ma võtaksin sõna hispaania keeles, olgugi et meil on olnud siin traditsiooniks inglise keeles äh, rääkida, aga äh, ma olen esitanud äh, ligikaudu kolmkümmend muudatusettepanekut raporti eelnõule ja kolleegid liberaalide seast osadega on nõustunud. viisteist tükki on läinud ka raporti sisse ma tahaksin kommenteerida ainult nelja punkti, kõige olulisemaid. ma olen nõus liberaalide range joonega, nimelt sellega, et nõutaks tõsisemat kontrolli neilt riikidelt, kes peavad kasu- ja stabiilsuspakti sätetest kinni pidama, seda eriti riikliku defitsiidi ja riigivõla osas. kahe tuhande kümnendal aastal olid meile strukturaalsed probleemid ja see on väga oluline aspekt, kui me tahame euroala juhtimist tugevdada. me peame olema äärmiselt äh, karmid ja otsusekindlad kõikide euroala liikmetega ja me peame kokku leppima teatud distsipliini osas. ma ei usu, et äh, Hispaania oleks nüüd viimastel aastatel toiminud nagu põhjariigid äh, ja seda võib-olla veelgi vähem, äh, kui valitsemas on parajasti sotsialistid, aga äh, vast kolleegid vabandavad mulle selle kõrvalmärkuse. meil on vaja selgeid äh, lubadusi äh,, seda ka seoses Euroopa Valuutafondiga. osad äh, Luksemburgi saadikud ja härra Weber, me oleme rääk-, nendega me oleme seda rääkinud, osad on täielikult selle mõtte vastu, osad jälle ei ole. meil oleks aga vaja väga selget arvamust Euroopa Valuutafondi osas. ja võib-olla aitaks see kiirelt reageerida ka probleemidele rahvusvahelisel stseenil. mis puudutab Euroopa võlakirju, siis siin me võiksime võib-olla selle muuta prioriteetseks äh, koos Euroopa infrastruktuuri ideega. Hispaania igastahes ei oma ju veel esialgu äh, raudteeühendust ülejäänud äh, Euroopaga, meil on geograafilisi takistusi, kuid samuti meie raudteeliinide mõõtmed on teistsugused kui mujal Euroopas, nii et siin on ka tehnilisi probleeme. me peame igastahes sellega arvestama, et äh, taolisi ühtlustamist tuleks ette võtta. samuti tahaksin rääkida Euroopa Komisjoni poolt tellitud äh, uuringust ühise Euroopa äh, ühise Euroopa riigikassa loomise eeliste kohta. võib-olla sellega lõpetaksingi. ma arvan, et me võiksime omalt poolt veel ka lähemalt vaadata seda, milliseid edusamme me oleme teinud Euroopa Liidus, kuidas me oleme edasi liikunud tõelise majandusliku juhtimise osas, sellepärast et siiamaani on Euroopa Liit olnud äh, eraldi riikidest äh, koosnev äh, üksus, meil on küll ühtne raha, aga meil ei ole piisavat eelarvealast koordineerimist ja ma kardan, et ilma sellise ühise lähenemiseta majanduslik juhtimine äh, ei ole võimalik ja see pidurdub. suur aitäh härra Feiule, aitäh ka selle eest, et niivõrd äh, avatud suhtumisega olete ja loodetavasti te suudate hakkama saada ka kõikide tehtud muudatusettepanekud. suur aitäh, Viki, kas sa soovid sõna ehk? aitäh ja aitäh, härra Feio, ka teile. ma kuulasin ära väga tähelepanelikult kõik märkused. Need muudatusettepanekud, mida mina olen esitanud Eurotsooni ja Eurotsooni väliste liikmesriikide kohta, need on ettepanekud, mida me oleme tegelikult detailselt vaadanud, et näha, mis tegelikkuses toimub ja, ja mis mitte ja selle eesmärk on, on vaadata, kas meie raport on kooskõlas aluslepinguga sest äh, nii äh, minu koduriigis kui paljudes teistes tuntakse muret selle üle, et võib-olla tahetakse uuesti muuta aluslepinguid ja seetõttu peaksime me olema väga tähelepanelikud kõige suhtes, mis võib viia selliste muudatuste või nende soovimiseni. ja seetõttu võin ma teiega kindlasti lähemalt arutada kõiki neid ettepanekuid, et te mõistaksite, miks me oleme need teinud kui me vaatame siin erinevaid näitajaid ja seda, mida tuleb mõõta ja seda, mida ei tule mõõta tulevikus, siis eh, tuleb meil jääda ikkagi makromajanduslike näitajate juurde. sest nende abil saame vaadata, kuidas muuta tulevik eh, stabiilsemaks. meil ei ole ilmselt eh, mõtet vaadata läbi pikka nimekirja kõigest muust, mida me võib-olla ka tahaksime mõõta mis puudutab trahve, siis te teate, kuna ma just praegu ütlesin, ja te teate isegi, et lamajat ei lööda, et see teema on delikaatne, nii et sellele, kes on niigi hädas, ei ole tegelikult mõtet veel mingeid äh, trahve kaela väänata, see on ka vastuolus aluslepingutega. siin on räägitud sellest, et liikmesriikide eelarvetele võiks teha stressitesti, ma ei tea, mis mõtet või kasu sellest oleks kui keegi seda hästi põhjendab, siis sooviksin ma seda kuulata. ise arvan ma, et eh, niipea, kui eh, valitsus võtab vastu negatiivse eelarve, hakkavad kõik eh, eeldama halvimat. kui meie rahandusminister teeb mingisuguse prognoosi, siis paljud inimesed hakkavad kohe rääkima, et nüüd läheb nii või nüüd läheb naa, enne kui üldse midagi vastu võetud ja ma arvan, et pangad tegelikult teevad äh, samamoodi. kuid ka siin kuulame hea meelega ära vastaspoole argumendid. minu seisukohast on täiesti selge, et liikmesriikide eelarve üle, eest vastutavad liikmesriikide valitsused ja mul on väga hea meel näha, et Euroopa semestris on äh, räägitud ka nendest ähm, erinevatest prognoosidest ja on selgelt öeldud, et eelarve eest vastutavad endiselt kõik liikmesriigid ise. ja loomulikult peavad kõik austama ajakava ja sellest kinni pidama. mõned muudatusettepanekud tulevad siit minu paremalt käelt, kus räägitakse just komisjonist ja komisjoni tööst, et nad ei vaataks mitte ainult eelarve defitsiiti ja eelarve suurust, vaid ka seda, mismoodi liikmesriik oma kulusid on planeerinud ja mida rohkem prioritiseeritakse, kuid see läheb liiga kaugele. ma arvan, et kui liikmesriik võtab vastu eelarve, mis on tehtud vastutustundlikul moel, siis võivad nad ikka ise otsustada, kuidas nad oma raha kasutavad. Teie asi ei ole seda neile öelda kui me tõesti võtame vastu mingisuguse sanktsioonide kava, kus äh, on ette nähtud tõukefondide raha kinnipidamine, siis miks mitte jätta väljamakseid tegemata ka ähm, ühtse põllumajanduspoliitika raames, miks ainult tõukefondid? mis puudutab äh, infrastruktuuri Euroopa infrastruktuurifonde, siis äh, muidugi oleks meeldiv välja mõelda mingisugune odav viis äh, raha laenamiseks, et infrastruktuuri parandada, see oleks suurepärane. kuid äh, ma arvan, et sellega kaasnevad väga suured moraalsed probleemid. Teil on ühine garantii kahekümne seitsme riigi jaoks või ka ainult kuueteistkümne jaoks, et kinni maksta Hispaania raudtee. kui üks riik sealt taganeb, siis võetakse raudtee teilt käest ära. sest eh, kogu Euroopa on ostnud neid võlakirju. ja kui te pankrotistute, siis te kuulute kogu Euroopale, nii et eh, põhimõtteliselt on tegu väga suure riskiga, eriti väikeste liikmesriikide jaoks. ei ole mõtet loota, et eh, teid ostetakse välja, sest raudtee kuulub ju kõigile kuid iga asjaga kaasnevad moraalsed riskid, nii et noh, selles suhtes peate olema ettevaatlikud. mis puudutab ähm, proua esinaise muudatusettepanekut mehhanismide kohta, millega hinnata äh, riigivõla riski või teiste varaliikide riske, siis Euroopa Parlamendis võeti eelmisel nädalal vastu suurepärane dokument, mis puudutab seda, et riigi võlakirjad on nullprotsendilise riskiga, pangad võivad neid seetõttu osta riskivabalt, kuid see on äh, turgudele mõjunud kahjulikult. eriti puudutab see Eurotsooni riike, eurotsooni riigid ei pea isegi võlakirju oma valuutas emiteerima, sest neil kõigil on ühtne valuuta, kuid see ei peaks neile andma õigust müüa neid nullprotsendilise riskiga. aitäh ja Philipp! aitäh, proua esinaine! suur aitäh ka teile, härra Feijo, selle raporti eest ja selle eest, et olete juba välja töötanud kompromissettepanekud. kõigepealt rõhutan omalt poolt, et meie fraktsioon võib nõustuda enamikuga kompromissidest, kuid mul on ikka veel mõned küsimused eriti ühe küsimuse kohta, maksustamise kohta. meie viitame sellele väga reeglipõhisel moel. kui me räägime riigi ressursside jätkusuutlikkusest, siis me mõtleme jätkusuutlikust kulutamisest ja ka, ja ka eelarvede, eelarvetulude jätkusuutlikust lae-, laekumisest see tähendab seda, et me tahaksime, et raportis oleks selle jätkusuutlikkuse kohta ka rohkem viiteid, kuigi ei tuleks minna liiga kaugele. see komisjon on arutanud neid küsimusi ehm, põhimõtteliselt pidevalt, näiteks automaatne infovahetussüsteem või äh, CCTB, mis on siis konsolideeritud äh, maksubaas ettevõtte maksude jaoks, me oleme rääkinud ka paljust muust ja äh, peaksime viitama ka neile asjadele ma tahaksin küsida veel kahe asja kohta, mida raportis ei ole, mida ei ole raporti kompromissettepanekutes. mõned, mõned punktid on jäänud kompromissidesse sisse võtmata, nagu ma ütlesin, ja ma ei tea, kas see on nii sellepärast, et selleni pole veel jõutud või sellepärast, et neid ei peeta olulisteks. esimene selline asi puudutab riigivõla jätkusuutlikkust. ma usun, et selleks, et makromajanduslik poliitika oleks jätkusuutlik, peab riigivõla ja ka erasektori võlakoormuse tase olema jätkusuutlik. seetõttu tuleb vaadata korraga nii riigivõlga kui erasektori võlga ja seda tuleb selles raportis ka märkida. teine asi puudutab eelarve ülejääki ja puudujääki. kellegi ülejääk on alati kellegi puudujääk, see tähendab seda, et kokkuvõttes peavad vasak ja parem pool kokku andma nulli kui meil on ülemäärane puudujääk, siis on võimalik ka ülemäärane ülejääk ja selleks, et jõuda tasakaalustatud seisu, peavad äh, mõlemad võrrandi pooled midagi tegema. ka selle kohta tuleks üht-teist öelda. ning lõpetuseks paar sõna protsessi kohta. mis puudutab protsessi, siis antud juhul tõmbaksin paralleeli äh, spetsiaalse kriisikomisjoni raportiga, sest meie komisjoni tihti võrreldakse kriisikomisjoniga me peaksime selle raporti vastu võtma, sest päris varsti asume me juba tõeliste asjade juurde. seega lõpetame nüüd selle küsimuse ära nii kiiresti kui võimalik. sest mulle teeb äärmiselt suurt muret see, kui palju tööd meil veel teha on, aitäh! Thank you very much! aitäh ka teile, Silvi! jah, lühidalt, meie variraportöör on küll Roman, aga võtan sõna Äh, nüüd võttes arvesse neid äh, dokumente, mis varsti välja tulevad, esmalt tahaksin raportööri tänada tehtud töö eest ja avatuse eest, aga ma arvan, et oluline on, et me peaksime silmas ka meie ajakava. kolmapäeval komisjon tuleb välja õigusloomuliste ettepanekutega, härra Van Rompuy äh, rakkerühm samuti töötab välja ideid aga algatusõigus on ikkagi komisjonile ja parlament peab ka sellest lähtuma. meie omalt poolt panustame jällegi ka debatti ja muidugi mõistame meie panus tervitulnud. veel ajakava kohta, ma arvan, et me peame kiiresti raporti vastu võtma, see on väga hea raport, nii et probleeme ei ole, aga me peame mõtlema ka sellele, mis edasi saab. lugedes ettepanekuid, siis see töö, mida me peaksime variraportina tegema, seisneb selles, et me peaksime üritama leida järjepidevuse praegu äh, ette pandud meetmete osas, vast-, mis vastavad siis aluslepingutele. osad neist näiteks äh, see, mis puudutab Eurotsooni välisesindatuse äh, kohta, siis siin ma tahaksin Philippilt küsida. kuna seda ei mainita muudatusettepanekutes, kas teil on probleeme sellega? mina isiklikult tahaksin, et tugevdataks nõuet nõukogule, et me oleksime esindatud äh, FMI-s ja mujalgi väljaspool Eurotsooni, sellepärast et ärkavad majandused äh, haaravad üha rohkem äh, võimu enda kätte ja me peame siin oma rolli täitma. võib-olla siin tuleks nagu euro vastuvõtmise puhul ka koostada ajakava ning etapid nüüd järgmine punkt, mis minu meelest on väga oluline, seetõttu ma olen ka ise Eurogrupi sekretäriaadi kohta muudatusettepanekuid teinud, ma leian, et me ei peaks liigselt tugevdama nõukogu äh, üksusi ja ainult tekitab suuremat segadust, ma ei tahaks kommenteerida rakkerühma tegevust, aga eks paistab, mis sellest saab, aga kõik, mis äh, selgitaks vastutust ning ühenduse meetodi kasutamist, tundub minu jaoks olevat väga tähtis. ja siin me jõuame viimase märkuseni, milline on parlamendi roll kui kogu selles töös. ma leian, et praegu me väga palju töötame välja huvitavaid ideid, mille kohaselt komisjonile ja jällegi see on nende roll, anda neile siis äh, suurem järelevalveõigus Äh, ja me räägime samuti süsteemsete riskinõukogust ja muudest äh, meetmetest, aga milline võiks olla parlamendi roll? mina toetan seda, et sõltumatud ametid oleksid tõesti sõltumatud, tugevad Euroopa asutused, kuid neil peab olema samuti äh, kohustus vastust kanda parlamendi ees. kui liikmesriikide vaheline solidaarsus kaob näiteks, siis me peaksime saama arutada olukorda ilma küll nõiajahti korraldamata, aga me peaksime saama arutada avalikult asju. tegemist on ainsa kohaga tegelikult üldse, kus äh, riikide ülene arutelu toimub. ma arvan, et on oluline sellega arvestada, kui me tahame tõsiselt võtta alusleppe sätteid, mille kohaselt ühine raha tähendab ühist vastutust ja Viki, ma küll vabandan, aga liikmesriikide parlamendid äh, peaksid ka oma tööd tegema. ma pean ütlema, et mulle eriti ei avalda mulje see, kuidas parlamendid on tahtlikult ja teadlikult ja korduvalt rikkunud ratifitseeritud äh, ja allkirjastatud lepete sisu me peame jah, suveräänsusest kinni pidama, kuid seda tingimusel, et liikmesriikide parlamendid kannavad ka oma vastutust, neil on nüüd uued vastutused vastavalt äh, Lissaboni leppele, nad peavad sellega arvestama. aitäh, Sven, palun! As it's already uh, late uh,, I kuna päev on juba üsna hiline, siis uh, omalt poolt ainult üks protseduuriline kommentaar nii-öelda meie suutlikkus ühise Euroopa tasandi ettepaneku tegemisel on tegelikult otsustava tähtsusega ja näitab, kas Euroopa Parlament on võimeline sellises valdkonnas üldsegi tugevat rolli mängida. finantsteenuste vallas ole, on meie roll olnud tähtis kõikide raportite vallas ja ma arvan, et üldine meeleolu on selline, et sellest on olnud kasu, see on aidanud ettepanekut muuta kodaniku jaoks paremaks ja paremaks ka Äh, siis, kui neid analüüsida mitte ideoloogiliselt, nii et erinevad raportid, kus meil oli võimalik saavutada Euroop-, tugeva Euroopa perspektiiva ja teha seda siin komisjonis, et kõikide nende raportite puhul oli meie roll positiivne ja nüüd ma näen, et äh, üks äh, minu kolleeg Liisa ja ma kuulsin ka teisi ütlemas seda, et äh, selles küsimuses on see keerulisem. me nägime seda ka Kreeka teemalises, äh, teemaliste arutelude puhul kriisikomisjonis ja seetõttu ma leian, et äh, härra Feiol on väga tähtis ülesanne praegu ja kogu meie komisjonil tegelikult on tähtis ülesanne sellepärast et kui me mõningates võtmeküsimustes selle raporti puhul, selle resolutsiooni puhul hääletame nii-öelda traditsiooniliselt äh, makromajanduslikust seisukohast, siis me nõrgendame ühist äh, Euroopa äh, perspektiivi seisukohta parlamendis, mida meil samas läheb vaja, kui me tahame äh, võita äh, aruteludes tõsiste probleemidega, äh, probleemide üle nõukoguga riiki, kes ei taha Euroopa perspektiivi, seda perspektiivi aga on mm, Euroopa majanduspoliitika vallas äh, äärmiselt vaja. nii et seetõttu ma kutsuksin kõiki kolleege üles seda, sellesse küsimusse tõsiselt suhtuma. siin ei ole oluline, kas me jääme peale ühes või teises hääletuses siin meie komisjonis, oluline on see, et me ei, meil õnnestub jõuda lahenduseni, mis on sillaks traditsiooniliste lõhede vahel, vasakpoolsete ja parempoolsete vahel ja mis aitavad meil saavutada tugeva läbirääkimiste positsiooni äh, hilisemateks läbirääkimisteks nõukoguga. ja ma jään siin lootma kõikidele kolleegidele, viima-, kes on viimaste kuu jooksul, kuude jooksul sellise, sellesse arutellu oma panuse teinud äh, ja jään lootma, et kõik toetavad meie ühist lähenemist, vastasel korral me Äh, ei vasta oma kodanike ootustele ja omaenda rolli õõnestame me ka kogu selles protsessis. suur tänu, ütleb proua Pauls, ka mina tahaksin paar sõna äh, öelda enda poolt, äh, tegemist on otsekui protsessiga ja ma, minu mõned kommentaarid on seotud just nimelt selle protsessiga ja siis mõned on seotud minu enda muudatusettepanekutega. meil oli finantsteenuste valdkonnas kaasotsustamisõigus, kuid selles valdkonnas on, äh, selle valdkonna puhul on tegemist äh, meie jaoks äh, uue valdkonnaga, mis meie pädevusse tuli alles pärast Lissaboni leppe jõustumist ja seetõttu on meil loomulikult selle küsimusega raskem tegeleda ja ka nõukogu peab, nõukogu peab aru saama, et meil on ka oma roll selles vallas ja oma sõna sekka öelda finantsteenuste vallas, nad teadsid seda juba ammu. meie komisjon on püüdnud siin dialoogi algatada, mitte nii edukalt, kui me oleksime seda soovinud ja seda kõikide institutsioonide puhul kõikide, igal ajahetkel, siis ma saan aru, et mõningad meie pingutused kattuvad kriisikomisjoni pingutustega, kuid meie oleme siiski õigusloomeline, õiguslooja komisjon, nii et seetõttu õigusloomeliste raportite puhul on peaülesanne siiski meil. ja ma arvan, et me ei pea kokku lepp-, me ei pea kõigi, kogu selle raporti sisu osas äh, tegema ettepanekuid ainult selliste meetmete osas, mida tuleb rakendada kohe. me võime ka välja tuua asjaolusid, äh, mis äh, lähevad tulevikku, kuid me võiksime juhtida siiski tähelepanu nendele elementidele, öeldes, et me leiame, et tegemist on kestva aruteluga, kestva teemaga ja võib-olla, kui me oleme juba kogenud, kogemusi äh, Äh, saanud ja õige suuna ära valinud, võime võtta täiendavaid meetmeid. vastasel korral ma leian, et me jõuame selle väiksema ühisnimetaja teooria juurde ja kui me pöördume sellise lähenemisega nõukogu poole, siis äh, lõpptulemus võib olla äärmiselt väheambitsioonikas, nii palju siis üldisemalt. aga siis äh, minu muudatusettepanekud äh, konkreetsemalt, äh, Viki juba viitas siin mõningatele neist, mina tahtsin olla, teate, mina tahtsin päris ambitsioonikas olla ja mitte käsitleda ainult Eurotsoone, aga ma pean siin tõdema, et meie määrustes on olnud prootsüt-, tsüklilised küsimused riigivõlaga seoses ja need surved ei kao mitte kuskile ja kui me ei taha seda, sellega varem või hiljem tegeleda tulevikus, siis me seisame nendega silmitsi ja me peaksime neid vähemalt arvesse võtma. mina olen huvitatud nendest asjaoludest sellepärast, et äh, need on nii-öelda automaatsed päästikud, mis äh, järk-järguliselt äh, käivituvad ja näitavad, kas riigi kulumid, kulutustes on ka kõrvalekaldeid ja äh, milline on kõrvalekallete spiraal ja me kõik teame siin, et komisjon ja nõukogu püüavad mõjutada turgu, nad püüavad turu äh, tegijaid veenda, et äh, kõik asjad on korras ja meil on vaja usaldust näidata selleks, et usaldust samas tekitada. ja praegusel ajal nad tahavad siiski jääda vaikseks ja me ei saa siin rääkida sellest, kas siin on mingisuguseid riigi ja riigi võlakirjad ja, ja, ja me kardame siin äärmisel, äärmiselt praegu turgu hirmutada. ja kui see praegune olukord on selline, mis siis võiks arvata, miks me võiksime arvama, et kahe aasta pärast on olukord teistsugune? ja et me peaksime siin Äh, lootma äh, nõukogule, mis, äh, kes tegelikult kardab päästikutele vajutada ja mõningate meetmete käivitamine lühikeses perspektiivis on väga keeruline, kuid ma paluksin kolleegidel siiski asjadele põhjalikult järele mõelda ja vähemalt püüda kanda hoolt selle eest, et meie raportisse on sisse põimitud ettenägelikumad kommentaarid nii, et oleks näha, et me ei taha leppida ainult väiksema ühisnimetuse, nimetaja teooriaga ja meetmetega, vaid me tahame selliseid meetmeid, mis ka kümne aasta pärast püsiksid ja meie huvisid teeniksid. Need on siis minu kommentaarid, aga nüüd annan sõna taas raportöörile. Muito obrigado. Eu queria agradecer as intervenções aitäh, ma tahaksin esmalt tänada kõiki neid, kes sõna võtsid. ja ma tahaksin äh, pöörduda ka härra Kiigoldi poole, kes pigem väga sõbralikult äh, mulle õlule pani päris suure vastutuskoorma nüüd äh, võttes arvesse neid arutelusid, mis meil variraportööridega juba olnud on, arvan ma, et meil on võimalik tugeva seisukohaga välja tulla. poliitiliselt on äh, see väga tundlik küsimus, äh, siin on samuti palju, siin nii palju tehnilisi aspekte ei ole kui järelevalve küsimustes, aga variraportöörid pean ütlema, on nõustunud äh, tihti selliste vaadetega mis, mis äh, sajaprotsendiliselt nende endi omadele ei vasta. osad äh, pooldasid rohkem ühenduse meetodit, teised valitsustevahelist meetodit, samuti tuleb arvestada erinevate ühenduse institutsioonide rolliga, osad pooldavad föderaalset lähenemist, teised on sellele jällegi täiesti vastu, aga kõik need raportöörid suhtusid raportisse positiivselt ja ma usun, et me suudame tugeva ühise seisukoha välja töötada. ühed on küll rohkem paremal, teised vasakul pool, aga ma arvan, et selline ühine tugev seisukond on võimalik. ma usun, et tegemist on väga olulise märguandega niivõrd delikaatses küsimuses ja ma võitlen selle nimel lõpuni. tahaksin samuti lisada ja Philipp ja Silvi ka juba rääkisid sellest, on teatud asju, mis muudatusettepanekutes sees ei ole. aga see, et me sellest ei räägi, ei tähenda seda, et ma neisse ei suhtuks positiivselt, aga me peame eh, tagama teatud kooskõlastatuse. nüüd, mis puudutab eh, Sharoni poolt tõstatatud küsimust, siis raport sisaldab eh, meetmeid lühikeseks perspektiiviks ja pikemaks perspektiiviks. osad neist meetmetest võib-olla tähendavad seda, et tulevikus oleks vaja aluslepinguid mõningal määral muuta. see on ka selleks põhjuseks, miks need meetmed nii erinevad on. osasid meetmeid saab kohe hakata ellu viima, teiste puhul on vaja jälle olukorda rohkem analüüsida. meetmete analüüsi osas võin ütelda, et praegu on võimalik juba teatud tähtaegad äh, anda Elisa rääkis sellest, mina tahan, et kõik oleks hästi selge. on suuri erimeelsusi esimese ja teise soovituse osas, eriti mis puudutab karistusi. nimelt, kas karistused peaksid olema automaatsed või mitte ja samuti komisjoni rolli osas. tahaksin selle kohta ütelda et Euroopa Parlamendil on siin teatud kogemusi juba. me oleme heaks kiitnud täiskogul raporteid neis teemades, näiteks kriisi kohta käiv raport. ja ma usun, et praegune raport võibki johtuda neist varasematest headest näidetest. ma ei tunne siin erilist muret, ma arvan, et ka neis küsimustes suudame ühise seisukohani jõuda ja sooviksin koheselt juba ütelda, et on teatud vastuolusid fraktsioonide vahel, vahel isegi fraktsioonide siseselt, teatud saadikute vahel. seda me näeme ka muudatusettepanekutes, mis tehti. nüüd, mis puudutab Eurogrupi osas äh, ja liikmesriikide osas olevat äh, vahet siis või lõhet, siis kui me tahame majanduslikku juhtimist kahekümne seitsmele liikmesriigile, siis on vaja ka eeskirju Eurogrupi jaoks mis puudutab stabiilsuspakti, mis on ka kasvupakt ju, siis selle kohta ütlesin korduvalt, et see pakt peab olema ka kasvupakt, jah. see tähendab seda, et kui majanduskasv on tagatud, siis ka tööhõive olukord paraneb. siin jällegi ma ei ole üldse selle vastu, et ka see mõte oleks raportis sees. mis puudutab äh, euro võlakirju eurobonde, siis äh, härra Barroso rääkis sellest Strasbourgis täiskogul. ma usun, et on vajalik lähemalt analüüsida selle küsimusega seonduvat. ja viimane punkt, fiskaalküsimused tulude kulutamine peab olema jätkusuutlik. ja me peame otsustama, milline saab olema meie tegevuskava. ma usun, et fiskaalküsimustes, maksuküsimustes me võiksime ja siin on juba kokkuleppest juttu olnud, ma usun, et siin me saame jõuda ühise seisukohani seda isegi juhul, kui võib tekkida raskusi erinevate fraktsioonide seisukohtade ühitamisega. tahaksingi pööruda variraportööride poole ja kõigi nende poole, kes muudatusettepanekuid on esitanud ja paluda, et nad näitaksid üles head tahet selleks, et me ühise seisukoha saaksime heaks kiita. ja päris viimane küsimus, mis puudutas Euroopa Parlamendi rolli siis selles osas arvan, et parlament peab käituma rohkem nagu parlament ning rohkem olema tegev majandusliku juhtimise kontrolli osas, kuid me peame samuti olema rohkem Euroopa Parlament ning me peame rohkem äh, tegelema erinevate liikmesriikide parlamentide töö koordineerimisega kui me tahame, et meil oleks suurem roll Euroopa majanduslikus juhtimises ja kui me tahame et omada olulist rolli tulevikusuuniste aruteludesse, siis see olekski heaks võimaluseks äh, meil oma tähtsust suurendada. ma arvan, et äh, see on igati võimalik, isegi kui teatud fraktsioonide ettepanekud praegu on erinevad. ma usun, et me suudame jõuda konsensuseni selles osas, et Euroopa Parlamendi rolli majanduslikus juhtimises peaks suurendama ja et parlament peaks saama mängida ka erinevat rolli tulevikus. tahaksin ütelda, et päris tõsiselt ma loodan, et me suudame jõuda ühise seisukohani, mis oleks ka tugev seisukoht ja ma tahaksin rõhutada, et selline ühine tugev seisukoht on väga tähtis um,. See... aitäh! nii et me püsime ikka veel ajakavas. EKONi komisjon hääletab neljandal oktoobril siiski viiendal oktoobril ja et raport läheb hääletusele täiskogul, mis toimub oktoobri lõpus. ning nüüd me jõuame viimase päevakorrapunktini, mis puudutab nõukogu määruse ettepanekut riigiabi kohta konkurentsivõimetutele kivisöekaevandustele ning sõna saab Bernard, kes on raportöör. Ja, ein bisschen Unruhe, da warte ich mal aitäh! aga ma arvan, et ma pean natuke ootama, kuni need kolleegid, kes soovivad lahkuda, on ära läinud. ja, herzlichen Dank, Frau! suur aitäh teile, proua esinaine! aastal kaks tuhat kaks lakkas Euroopa söe- ja teraseühendus olemast, sest möödus ka viiskümmend aastat selle asutamisest ja tookord oli nii, et erinevatel põhjustel tuli toetusi söetootjatele edasi maksta, selleks kehtestati üleminekuperiood. ja me võtsime vastu ühtse plokina erandi söe jaoks ja ütlesime, et see erand, selle erandi kehtestamine lõpeb kolmekümne esimesel detsembril kaks tuhat kümme ja me kasutasime alustekstina Euroopa söe- ja teraseühenduse aluslepingut, kus räägitakse kahest eraldi toetusest, üks on toetus tegevuse lõpetamiseks ning teine on tootmistoetus. ja ma ütlen seda sellepärast, proua esinaine, et me kuuleme järjest rohkem kuidas tegemist oli, oli sellise korraldusega, mis pidi olema ajutine ja mis oli seotud sellega, et ähm, tehase, tehaste töö tuleb lõpetada. kuid tegelikkuses nii ei läinud. me oleme määranud äh, toetuste maksmise tähtaja, üleminekuaja tähtaja ja kohe alguses leppisime meelega kokku, et see tähtaeg on kaheksa aastat. vahepeal andis Euroopa kohtus, kohus ka otsuse, kus ütles, et toetusi tuleb järk-järgult vähendada ja igasugune toetuste maksmise režiim peab olema kindla lõpptähtajaga pakuti välja erinevaid äh, perioode viiest kuni viieteistkümne aastani ja me jäime kaheksa aasta juurde, sellepärast et Euroopa Kohtu otsus ütles, et äh, selline režiim tegelikult ei peaks kehtima kunagi kauem kui kümme aastat. meie praeguse debati alusel oletan ma, et ennekõike on selle režiimi eesmärk siiski lõpetada lõplikult söe tootmise toetamine. ma ise olen olnud keskkonnakomisjonis ja nüüd olen ma seal samuti kuid asendajaliikmena. nüüd olen ma selles komisjonis siin asendajaliige, kuid sellest hoolimata tänan teid selle eest, et olete lasknud mul kirjutada raporti. komisjoni ettepanek viitab äh, nüüd sellele, et lõpptähtajaks on kaks tuhat neliteist, aasta kaks tuhat neliteist. ja kui me võtame aluseks, et subsideeritud kivisöe tootmine Euroopas võiks meil aidata täita Euroopa kliimaalaseid kohustusi, siis sellisest mõtteviisist on väga raske aru saada me räägime siin nüüd juba sisse veetud kivisöe toetamisest. paljudes liikmesriikides toimub äh, kivisöe kaevandamine, mida mitte kuidagi ei toetata ja seda ei saagi selle režiimi alusel toetada veelgi enam, mõnedele inimestele ei meeldi riigiabi. ja ka aluslepingus vaadeldakse riigiabi kui vastuvõetamatut meedet sellisel äh, juhtumil, nagu me siin räägime ja ometi on alati erandeid ja neid on palju. komisjon ütleb, et äh, režiim peab lõppema aastal kaks tuhat neliteist. kuid minu meelest on tegemist äh, täiesti põhjendamatu ettepanekuga vähemalt komisjoni mõjuhinnang ei põhjenda kuidagi sellist arvamust. tegelikult ähm, öeldakse mõjuhinnangus seda, mida praegu ütlesin mina. ja seetõttu võib küll põhjendatult väita, et äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tähtaeg, mis tähendab, et jäänud on vähem kui neli aastat, on täiesti suvaliselt võetud tähtaeg. kõik need äh, punktid, mis on mõjuhinnangus välja toodud, tegelikult ütlevad, et meil oleks vaja pikemat äh, tähtaega. muidugi ei saa see režiim jääda kehtima igavesti, sest see poleks ka võimalik, aga ikkagi peaks ta kehtima kauem. näiteks äh, asjaolu, et äh, mitme liikmesriigi jaoks on kivisöe tootmise lõpetamine, subsideeritud tootmise lõpetamine suur probleem, kuigi see ei ole probleem kõigile liikmesriikidele ja isegi mitte paljudele. kuid mõnedele ikkagi on, eriti teatud regioonidele, mis sõltuvad kivisöe tootmisest. paljudes sellistes kohtades tähendaks subsideerimise lõpetamine aastaks kaks tuhat neliteist seda, et toimub sotsiaalne katastroof. inimesed koondataks massiliselt inimesi koondatakse, oleks nii Saksamaal, Hispaanias, Rumeenias ja võib-olla veel kuskil. minu jaoks on küllaltki ärritav, et komisjon on ju välja töötanud põhjaliku mõjuhinnangu, mis on täiesti selge, kuid öö, ähm, otsus, mille on teinud volinike kolleegium, jälgi, järgib äh, hoopis mingit muud loogikat. me teame ju, et volinik Almunia alguses tahtis teistsugust tähtaega, tema pakkus aastat kaks tuhat kaheksateist. olemasolev subsideerimisrežiim näeb ette selle, et äh, on tarvis mõõdukat ajakava, seda, et subsiidiumid kaotatakse järk-järgult nii öeldakse ka mõjuhinnangus ja seetõttu ma ei saa aru, miks ei võiks see nii ollagi. probleemid, mida me siin arutame, on ju kohalikku laadi. ja neis on alati ka sotsiaalmajanduslik aspekt. kui aega on liiga vähe, siis tekivad suured sotsiaalmajanduslikud probleemid. seega teen ma ettepaneku tuua kuupäev esimeselt oktoobrilt äh, kaks tuhat neliteist kolmekümne esimesele detsembrile kaks tuhat kaheksateist, siis on aega vastu võtta erinevaid tehnilisi meetmeid. komisjoni ettepanek on äh, seotud mõjuhinnanguga, aga kui me vaatame esimest oktoobrit kaks tuhat neliteist ja võtame selle kui hüpoteetilise lõpp, tähtaja, siis sinna on jäänud ainult nelikümmend viis kuud alates esimesest jaanuarist äh, kaks tuhat üksteist. ja selle neljakümne viie kuu jooksul on ainult kolm kuud, mille jooksul kehtib kolmekümne kolme protsendiline hinnaalandus ja matemaatiliselt äh, see ei klapi. isegi komisjon ei saa minna vastuollu matemaatikaga. ja seetõttu selline kahandus, selline protsent mitte kuidagi ei sobi. muidugi tuleb äh, subsiidiumeid kahandada järk-järgult, äh, see on ka Euroopa Kohtu pretsedendi õiguses kirjas kuid mina tahaksin ikkagi, et tähtajaks oleks kaheksa aastat ja protsendiks, mille võrra kõigepealt toetusi kahandatakse ainult kümme. mõne aasta pärast võiks äh, toetus olla, toetuse kahandamine, toetust võiks siis kahandada juba rohkem kui kümne protsendi võrra, kuid ikkagi peab kõik see sobima üldise raamistikuga ega tohi kaasa tuua sotsiaalmajanduslikku katastroofi ja töökohtade ulatuslikku kadumist. komisjoni ettepanekus on veel selliseid aspekte, mis mulle isegi meeldivad ja mida ma võiksin ka toetada, kuid need on asetatud sellisesse konteksti, et neid ei saa kuidagi teostada, teostatavaks pidada. näiteks keskkonnaalased plaanid ja tehaste sulgemine ja see, kuidas seda maad hiljem kasutada. üldiselt ma võiksin sellega nõustuda aga see ei tohiks puudutada ainult ähm, subsideeritud tootmisega liikmesriikide tootmist. sest mõnikord toimub palju laialdasem tootmine, aga ilma mingite toetusteta. ühes ja samas liikmesriigis võib see nii olla. ja siis on tarvis hoopis põhjalikuma määrust, mitte lihtsalt plokina vastu võetud erandit. sellised on siis minu mõtted. et kõigepealt pikendada tähtaega aastani kaks tuhat kaheksateist, praegune tähtaeg on erandina välja toodud, praegune tähtaeg on aastast kaks tuhat neliteist ja plokina antud erandi asemel tahaksime, et toetuste maksmine lihtsalt lõpetatakse aastal kaks tuhat kaheksateist ja siis on vaja paari muudatusettepanekut, mille abil tehtaks vahet konkurentsivõimelise ja konkurentsivõimetu söe tootmise toetamist, toetamisel. seda sellepärast, et mõnikord on toetuste eesmärgiks konkurentsivõime parandamine. kui te sulgete ka konkurentsivõimelisi tehaseid, siis see on vale. ja sellepärast tuleks teha vahet konkurentsivõimelistel ja konkurentsivõimetutel kaevandustel. ma võtan endale ka vabaduse pakkuda kolme muudatust võrreldes olemasoleva õigusloomega kuigi selle kohta ei ole veel tehtud teostatavusuuringut, nagu võite lugeda mõjuhinnangust, kuigi ma ei tea, kas see on tõsi või mitte. kuid mõnda aspekti võib mõjuhinnangu põhjal oletada ja seetõttu on ikkagi mõistlik neist aspektidest rääkida. mina saan aru nii, et ähm, see raport läheb täiskogu istungile novembris sest Konkurentsinõukogu peab tegema ette, peab tegema otsuse kümnendal detsembril. Need, kellele see ettepanek äh, üldse ei meeldi, püüavad seda täielikult äh, maha hääletada, sest on selge, et meil on vaja uusi reegleid juba selle aasta lõpuks muidu tekib olukord, kus esimesest jaanuarist kaks tuhat üksteist on igasuguse riigiabi maksmine ebaseaduslik. ja meil on kindlasti vaja sektori spetsiifilisi määruseid, antud juhul siis määrust, ja meil on seda vaja juba novembriks, mis tähendab seda, et meie oma komisjonis peame hääletama novembri alguses. ja kõik teised tähtajad tulenevad sellest äh, kuupäevast, mil meie hääletame, sekretäriaat äh, võib välja arvestada, mis on need ülejäänud tähtajad. minu meelest meie võiksime hääletada üheksandal novembril. enne seda pidi toimuma ka diskussioon, täpsemalt siis täpsemalt siis oli alguses arvestatud nii, et me räägime sellest küsimusest edasi järgmisel nädalal, kuid see ei ole võimalik, sest teil on liiga palju tööd. eks me siis äh, leiame mingi muu võimaluse neid äh, muudatusettepanekuid vaadata, kuid midagi me peame siiski välja mõtlema. aitäh, nagu raportöör meile ütles, on ette nähtud teatud tähtajad ja minu tähtajad, mida ma siit loen, on sellised. viiendal oktoobril tutvustatakse eelnõud muudatusettepanekute esitamise tähtaeg üheteistkümnes oktoober, nende arutamine kahekümne kuuendal oktoobril, raporti eelnõu hääletamine komisjonis üheksas november ja äh, täiskogu istungile läheb raport äh, novembri teisel täiskogu istungjärgul. selline on meie esialgne ajakava. härra Lainen, te olete sõna palunud, palun. Äh, suur tänu me räägime siin konkurentsivõime suurendamisest, kasutades liikmesriigid oma ressursse, mitte Euroopa ressursse, nagu raportöör juba ütles, erinevad alternatiivid, millega me oleme silmitsi seisnud, need on siis versioonis sei-, kuus ja nüüd on meil siin tulemused, järeldused, aga me oleme komisjonilt nii-öelda ainult number viit tulem-, seitsme aruande viiendat valikut, nii et nemad siis ühesõnaga leiavad, et tegemist on optimaalse lähenemisega ja me teame, kuidas asjad on arenenud. kahe tuhande kaheksa, kaheksateistkümnenda aasta puhul nad ei saavutanud enamust tähtajana ja seetõttu on otsustatud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kasuks ja ja aga samas on äh, sotsiaalsed aspektid jäetud kahe silma vahele, minu teada raportöör samuti mainis seda. minu meelest äh, dokumente pole veel tõlgitud, äh, raportööri dokumente, kuid ma leian, et nende saja tuhande töökoha küsimus neljas liikmesriigis on äärmiselt oluline me peame mõtlema, kuidas me jõuaksime subsiidiumite kasutamisele sotsiaalselt tasakaalustatud moel. ja me ei saa sellest, selle puhul kasutada seda süsinikdioksiidi heitmete lähenemist. kui me ei taha, et äh, söekaevandusi subsideeritakse, sellepärast et nad ei ole konkurentsivõimelised, siis äh, see tähendab seda, et meil lihtsalt põhimõtteliselt hakatakse importima kivisütt ja see süsinike heitmete seisukohast ei ole ju sugugi mitte parem. me peame kasutama äh, olemasolevaid energiaressursse. meil on vaja kahte, kasutada neid kahteteist pilootprojekte, me oleme seda pilootprojekti, meil on, äh, me oleme seda juba näinud äh, tööstuskomisjonis selleks, et süsinikdioksiidi püüda ja talletada, nii et äh, tegelikult tuleb erinevaid äh, aspekte arvesse võtta. nüüd on kahe tuhande kaheksateistkümnest, kahe tuhande neljateistkümnest äh, räägitud Saksamaal. ma arvan, et tegelikult on meil lausa sellekohane seadus juba vastu võetud ja ka võib ka kaugemale minna, et komisjon on pakkunud välja kuue aasta kuuenda soovituse, see tähendaks kümne aastast pikendamist. nii et me peame vaatama, milline sammas oleks kõige optimaalsem ma arvan, et komisjon äh, võiks võtta tagasi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ettepaneku ja minna tagasi Almunia kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta ettepaneku juurde, see oleks kõige sobivam lähenemine ja ma arvan, et suurem osa ka toetab äh, seda siin Euroopa Parlamendis. ja ma arvan, et siin oleks kõige, see oleks parim võimalus saavutada äh, parlamendi poolt aktsepteeritud sotsiaalselt vastuvõetav lahendus. olukord on üsnagi ainulaadne, kus äh, konkurentsikomisjon äh, jääb alla ja mina toetaksin igal juhul kõike seda, mida on öelnud härra raportöör Philip, palun ütle proua esinaine. suur tänu, proua esinaine, ma teen lühidalt, nagu te isegi võite arvata, siis meie ei ole riigi subsiidiumite vastu äh,, sugugi mitte, kuid me oleme juba aastakümneid tundnud muret selle pärast, et äh, toetatakse subsiidiumite abil keskkonda kahjustavaid äh, tööstussektoreid, mis ei ole kahekümne esimese sajandi äh, majanduses äh, jätkusuutlikud. me peame mõtlema selle peale, et me kulutame siin riigieelarvelisi vahendeid, mida ei saa kulutada kaks korda, seda saab kulutada vaid korra, ja seejuures tuleb küsida endalt, kui majanduslikult tõhusad on sellised sammud, kuidas me tagame jätkusuutlikud töökohad oma mandril kasutades selliseid subsiidiumeid, neid rahalisi vahendeid. samasugune probleem kerkib esile ka autotööstusega, me oleme miljardeid kallanud sellesse katlasse, autotööstuse katlasse, ei ole esitanud ühtegi tingimust, aga me näeme samas, et äh, areneva majandusega riikides investeeritakse kahekümne esimese sajandi tehnoloogiasse, samal ajal kui meie endiselt töötame endise, meie endiselt eraldame väga vähe äh, eelarvelisi vahendeid tuleviku tööstusesse ja sellest seisukohast lähtuvalt, äh, majanduslikest tõhususest lähtuvalt äh, leiame meie, et see ei ole kõige mõistlikum, äh, kõige tõhusam moodus meie raha kasutamiseks ja mõistlikum moodus raha kasutamiseks. see ei ole mitte see, küsimus ei ole mitte selles, et me keelduksime seda raha kulutama, aga me tahaksime, et seda kasutataks tõhusalt ja õigesti. me oleme selles mõttes täiesti nõus komisjoniga, liikmesriigid peavad loomulikult vaatama, kas nad kavatsevad äh, suurendada tuleviku tööstuse investeeringuid või mitte, see oli minupoolne kommentaar ja mul on kahju, aga ma pean praegusel hetkel lahkuma, nii et mul ei ole kahjuks äh, võimalik kuulata raportööri kommentaare, kuid äh, me räägime sellest vast omavahel lähitulevikus meil on ka ainult viis minutit aega veel jär-, äh, koosoleku aega, nii et äh, härra Seema. suur tänu! ma arvan, et me kõik oleme nõus, et me tahaksime tul-, näha rohkem äh, keskkonnasõbralikku energiat tulevikus ja ma arvan, et me kõik oleme nõus ka selles osas, et et me ei taha näha rohkem riigi toetusi, me tahaksime Euroopa, meid, meid huvitab siin Euroopa raha. mina olen, käisin just regioonide komis-, regionaalasjade komisjonis, kus me rääkisime sellest ka samuti, kuidas tulevikus raha kasutada. ja kui me kaotame silmist tulevikuprobleemid, kui me hakkame kaotama töökohti ja satume struktuuriliste muutuste olukorda, siis äh, tuleb äh, endalt küsida, kuidas äh, me kõike seda kavatseme rahastada. ja Bernard Rapp ka ei mainis seda ja me ei tohi seda unustada, kuid Bernard Rapkai ettepanekus räägitakse sellest, kuidas tõsi ära kasutada, kuidas ja kui me tahame tehnoloogia esirinnas olla, ei saa me ka söekaevanduse saavutusi kahe silma vahele jätta. ja meil on vaja ka söekaevanduste tööstust tulevikus. tulevikus tuleb meil äh, Äh, pidada silmas seda, et äh, kogu maailm jätkab äh, subsideeritud soekaevandusi, aga meie ei saa olla nendega, me ei saa ka seal kaasa rääkida ja esimees ütleb, et tema peab lahkuma, härra, ja ma ei saa seetõttu ise kaasa rääkida siin enam, aga palun annan sõna härra Nietzschele. Bardzo szybko i... jah, ma teen väga lihtsalt, härra Nitras ma jagan härra Lambertsi arvamust, kes on küll juba lahkunud, ma arvan, et me saame rahastada kaevanduste sulgemist, mis ei ole kasumlikud, sellepärast et tihtilugu on riik nende omanikuks. ettevõtted paraku ei suuda alati kõiki kulusid katta ja muuhulgas ka erakordseid kulusid, nii et ma arvan, et me peame sellele rõhku panema. ma saan aru härra Langenist, kes ütleb, et tuleb üritada kohandada raportit valitsuste kavaga. Poolas on meil samad probleemid ehk erakordsete kulude katmine. ma kahetsen väga, aga ma ei ole kahjuks äh, saanud seda raportit lugeda. Äh, inglise keeles see raport on ainult saksa keeles olemas, aga kui ma õigesti aru saan, võib-olla te küll äh, väidate mulle vastu, aga kui ma saan õigesti aru, siis te teete ettepaneku artiklis kolm punktis B et see tuleks äh, maha tõmmata. nüüd, äh, kui me jätame kõrvale aga mm, sulgemise kuupäeva, siis tuleks abi ikkagi pakkuda neile äh, kaevandustele mõningate artiklite väljajätmine tähendaks seda, et äh, kuni teatud tähtajani abi pakutakse kaks tuhat neliteist või kaks tuhat kaheksateist, aga lõpuks kaevandused pannakse kinni. siin kas me räägime tootmise rahastamisest või äh, kaevanduste sulgemisest, mis ei ole rentaablid? I will give the floor back to the raport-. annan taas sõna raportöörile viimaseks kaheks minutiks ja härra Langen tegelikult ei ole olukord samasugune, et minu kui esinaise koht, kohustused ei ole mitte ainult tasuta kokteilide joomine, vaid ka tõsisemad ülesanded paraku, nii et me peame seetõttu täpselt õigel ajal lõpetama. ja palun, härra Rapkai, äkki vastaksite härra Nitrasi küsimusele ja meil on võimalus äh, lugeda seda raportit hiljem, tegemist on ainult esimese arvamuste, arvamuse vahetusega, tegemist ei ole äh, raporti e-, esitlusega ja tutvustusega suur tänu. ma ei arva, et me peaksime siin kolm B ära kustutama. seal ei ole kolm A, kolm B-d, ma, seal on kolm A ja kolm B, ma ei kavatse kumbagi neist äh, kustutada. ma kavatsen ainult kuupäeva ühes nendest äh, lõikudest muuta, aga loogika jääb ikkagi samaks. mis puudutab sulgemisplaane ja sulgemine toimub siis, kui äh, tegemist ei ole konkurentsivõimelise kaevandusega, me ei tahaks äh, konkurentsimoonutusi, see on täiesti enesestmõistetav. me ei tahaks toetusi anda sinna, kuhu neid enam vaja ei ole. see on lihtsalt lisandus minu poolt ja ma tahaksin ainult asju selgelt välja tuua ja ma kavatsen rääkida oma kolleegidega nendest küsimustest, sellepärast et siin on üks põhimõtteline vale arusaam. kolleeg on öelnud, et äh, süsi kuulub minevikku, võib-olla küll, aga meil on sütt vaja siiski ka tulevikus. ja nagu härra Siimann ütles, söe osatähtsust kasvab maailmas äh, üha enam. gaas ja nafta ei ole kunagi äh, nii otseselt mõjutanud söevajadust ja tehnoloogia edusammud äh, nõuavad ka meilt tegutsemist, nii et ma ei hakkaks seda kustutama, kustu-, midagi kustutada peale kuupäeva. härra Langen rääkis kümnest aastast, siin ma rääkisin sellest, ma mõtlesin selle kümne aasta peale ka algselt, aga aga siis meenus mulle see vana arutelu äh, sellel samal teemal omal ajal, kus äh, räägiti sellest, et me ei peaks kahe Äh, kohaga arve kasutama aastate ja tähtaegade puhul ja, ja härra Almunia ütles sedasama ja seetõttu otsustasime kasutada kahe tuhande kaheksateistkümnendat aastat äh, tähtajana ja lootsin, et äh, volinik saab ka komisjoni toetuse. ma olin mõelnud algselt kahe tuhande kahekümnendale aastale aga ma arvan, et härra Siimon Regionaalasjade komisjonis äh, äh, koges sedasama, me peame sellest äh, veel omavahel rääkima, eks ole. kas keegi soovis veel sõna, küsib proua esinaine. paistab, et ei siis. ma arvan, et ma kuulsin kedagi midagi ütlemas <laughs> tõsi küll, ma pidin äh, Äh, sõnasoovijate nimekirja kinni panema, nii tõttu teie ei soovi sõna, saa praegu sõna, nii nagu ka teised, kes sõna soovisid, aga tänaseks on koosolek lõppenud, teil on võimalus arutleda selle üle muul ajal.